Mm, lugupeetud kolleegid, asume kohtadele, et me saaksime alustada oma tänase koosolekuga. ja me oleme jõudnud seitsmenda päevakorrapunktini. Toomas Mann, palun. aitäh, proua esinaine, mul on küsimus. eile toimusid Brüsselis meeleavaldused ja seal osalesid ka kaevanduspiirkondadest äh, Saksamaalt töölised ja ma tean, et see puudutab äh, konkurentsivaldkonda, kuid äh, meie siin komisjonis arutame ju ka seda, kuidas säilitada töökohti ja milline peaks olema meie positsioon siin tööhõivekomisjonis, et seda teemat arutada, et osa kaevandusi ähm, sulgetakse, varasemalt äh, on lubatud toetusi nendele piirkondadele, nüüd need tühistatakse ja sellel on ka mingid mõjud. millised äh, on meie komisjonis võimalused selle teemaga tegelemiseks? Sí, señora presidenta. También yo conozco muy de cerca estas ma olen äh, teadlik sellest olukorrast ja sellel on äh, ka halvad tagajärjed äh, Hispaania kodanike jaoks. ma näen, et töölised on äh, meeleheitel ja tundub, et äh, poliitikud tegelikult üldse tööpuuduse pärast ei muretse, see on viimane asi, mis neil meeles mõlgub, kuid inimesed on samas meeleheitel ja me peaksime vähemalt ära kuulama need äh, inimesed ja peaksime ka siin komisjonis andma võimaluse äh, nende häält kuuldavaks teha, vaadata, millised on need erinevad huvid, erinevad mured, mis nendel inimestel on, millised on sotsiaalsed tagajärjed arvestades praegust majanduslikku olukorda. millised on äh, alternatiivid, need on need küsimused, mis me peaksime püstitama, me ei tohi neid inimesi jätta lootuseta. Toomas Mann äh, rääkis meeleavaldusest, äh, kus nende nõudmistega esi, esineti ja proua Figueiredo samuti viitas eilsetele meeleavaldustele ja siin puudutatakse tegelikult meeleavaldustel ju palju laiemat teemade valdkonda, siin räägitakse erinevatest eh, eelarve distsipliini reeglitest, meetmetest, mida võetakse ja kuidas võlgu vähendada. ma ei tahaks praegu hakata siin päevakajalist arutelu avama nendes küsimustes ja võib-olla järgmisel koordinaatorite koosolekul me leiame kõige paremad äh, viisid äh, nendele muredele vastamiseks või nendega tegelemiseks äh, ja see on muidugi meie tegevusvaldkonna keskmes, kõik need küsimused, nii et me saaksime tõepoolest äh, siis ka peegeldada kõiki neid muresid ja võtta neid arvesse ka oma päevakorra kujundamisel. Laslo Andor varsti saabub meie hulka selleks, et äh, rääkida kahe tuhande üheteistkümnenda aasta töökavast. kui ma tean ka eilsel kolleegiumi koosolekul, tegemist oli erakorraliselt pika koosolekuga ja seal räägiti majanduse juhtimisest äh, tervelt kolm äh, tundi ja romide olukorrast kaks tundi ja samuti äh, teemast, mida mainis Toomas Mann, sellest samuti pikalt räägiti seal. nii et kõike seda me arutame ka koheselt volinikuga. ja tuleme ka koordinaatorite koosolekul selle juurde tagasi. nüüd aga tuleksin tagasi päevakorra juurde, nüüd proua Harkinile sõna, et ta saaks oma et ta saaks äh, rääkida skp täiendamisest ja edu mõõtmisest muutuvas maailmas, palun. suur tänu, kõigepealt me võime muidugi küsida, mis on üldse skp, aga nagu on ka siin ühes lauses öeldud, see on äh, riigi kogu tootmine ja majandustegevus skp on iseenesest äh, väga kasulik parameeter, nii et ma ei eita seda, ei ole muud võimalust, varem ei olnud mingit muud võimalust mõõta seda, mis majanduses toimub ja selles mõttes on see tõesti parameeter, mis on oluline, aga maailm on aastate jooksul muutunud ja mitte ainult ühiskond, vaid maailm tervikuna ja meie väärtused on muutunud ning lisaks sellele on muutunud üldine kontekst. SKP pakub äh, tihti nii-öelda positiivseid äh, äh, arve, mis tegelikult negatiivselt mõjuvad ühiskonnale. näiteks kui mingi katastroofi tagajärjel skp tõuseb sellepärast, et toimub aktiivne ülesehitustöö, siis tegelikult ühiskonnas on negatiivsed protsessid või siis, et müüakse tohutul hulgal puitu, raiutakse maha metsi, see on jällegi negatiivse mõjuga planeedile, nii et selles mõttes, et skp on alati plussiga, aga samas võivad paralleelselt toimuda negatiivsed nähtused sellega seoses. teiseks, selle teemaga seoses, millest me hetk tagasi rääkisime, tahan öelda, et head poliitikaotsused põhinevad heal informatsioonil ja praeguses kriisiolukorras inimestel ei ole töökohti, aga kui meil ei ole korralikku informatsiooni, siis me ei saa välja töötada ka head poliitikat kriisile reageerimiseks nii et äh, kui ma räägin SKP-st, siis ma ei viita siin niivõrd äh, informatsiooni täpsusele ja kvaliteedile, nii et see info on täpne ja kvaliteetne iseenesest, aga arvud võivad olla kui täpsed, aga nad ei äh, kirjelda olukorda tervikuna, vaid lähenevad sellele vaid majanduslikust perspektiivist ja sotsiaalsest vaatenurgast on need arvud äh, kasutud, kui me võtame inimeste heaolu, jätkusuutlikkuse ja nii edasi. skp on ka väga väljapaistev parameeter ja mm, need poliitikad, mis heaolule kaasa annavad, on tihti alaesindatud ja samas on üleesindatud ja pööratakse liigset tähelepanu nendele poliitikatele, mis vastavad tõst-, tõsta SKP-d lünk on ka selles, mis on skp vahel ja kuidas inimesed tunnetavad oma heaolu. nagu ma ütlesin, et skp võib küll tõusta, aga samaaegselt inimeste igapäevaelus toimuvad negatiivsed muutused. ja on ka vahe skp ja RKP vahel, aga me sellesse erinevusse praegu ei hakkaks laskuma. ja mis on ka keskmine ja nii edasi, ka sellesse ma ei lasku, aga põhimõtteliselt võib öelda, et kodanikud vaatavad neid arve ja ütlevad, et et need on küll positiivsed, aga need ei kajasta ju seda, mis minu elus äh, tegelikult toimub. nii et tihtipeale see meede, meetmed, mis skp parameetri põhjal võetakse, on suunatud vaid majandusele, aga kodanike heaolu need tingimata ei paranda nii et tarvis on tunduvalt äh, kõikehõlmavamaid äh, näitajaid ja need aitaksid paremini läbi viia avalikku arutelu ja võtta vastu paremaid poliitikaid. ja tarvis ei ole mitte ainult kvantiteet, vaid ka kvaliteet. mitte ainult kulu, vaid ka väärtused. näiteks äh, sotsiaal- ja keskkonnaalased äh, edasiminekud, nendega peab arvestama, need annavad parema ülevaate sotsiaalsest jätkusuutlikkusest. Äh, elukvaliteet, seda ma juba mainisin, sellesse ma ei lasku, sellest võime hiljem rääkida, samuti vaatame progressi, mis on mitmemõõtmeline ja dünaamiline paar-kolm küsimust, mis on veel olulised, nendega ma lõpetaksin. heaolu jaotumise küsimus, inimeste heaolu sõltub äh, sellest, kuidas on jaotatud ühiskonnas erinevad elemendid, mis mõjutavad inimeste heaolu ja neid ei saa loomulikult mõõta ilma, et me mõõdaks nende jätkusuutlikkust mingi pikema perioodi jooksul, näiteks põlvkondade jooksul ei piisa sellest, et meil on praeguseks hetkeks meetmed, vaid meetmed, mis aitavad hinnata ka äh, võimalikku tuleviku olukorda, näiteks ressursside äh, ammendumine või pensioniga äh, tulevaste põlvkondade puhul seonduv võlgnevus on samuti tegur ühiskonnas ning loomulikult sotsiaalkindlustussüsteemide adekvaatsus. veel kaks asja. tarvis on mõõta nii tasustatud kui tasustamata tööd ja tasustamata töö puhul me peame silmas vabatahtlikku nähtamatut tööd, mida tihti ei märgata, aga mis annab väga olulise panuse ühiskonna sidususse. ning viimaks on terve rida näitajaid peale skp, tehakse päris palju tööd nendega seoses, inimarengu indeks, Eurostatil on äh, olemas nii-öelda SLVI, mis on äh, kohandatud äh, oodatava eluea indeks nii et me ei alusta päris nullist nende uute näitajatega. aga ma sellega piirduksin, lasen teistel ka sõna võtta, ütlen veel kord, et skp on lihtsalt niivõrd prominentne parameeter ja see lükkab nihkesse poliitika tegemise meetmed, mis me võtame, aitäh. aitäh, kõik need, kellel on erakõnel, kõnelused, palun pidage neid ähm, väljaspool saali. nüüd aga annaksin sõna nendele, kes seda soovisid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 minema parlamendi delegatsiooniga Bukaresti selleks, et arutada romide küsimust. kuid eh, nii palju, kui ma tean, tegi ta koostööd proua Harkiniga ja ta palus mul mainida ühte uut lõiget, mis ta välja pakkus ja see puudutab eh, SKT kasutamist eh, kohalike omavalitsuste puhul, siin on alalõige kus räägitakse sellest, et eh, SKT on täielikult ebapiisav teatud näitajate mõõtmiseks, kuid me sooviksime seda sõnastust pehmendada ja selleks, et, et erinevaid tendentse jälgida, me ei saa täielikult kõrvale jätta SKP-d. ei saa öelda, et see on täiesti ebapiisav vahend, täiesti ebakasutatav. me peaksime lihtsalt kohandama seda mõistet äh, me ähm, väga kõrgelt hindame seda tööd, mis on teinud proua Harkin ja kogu seda algatust ja muidugi me seda raportit toetame üldiselt um,. nüüd Kinga Kents, palun, ja siis Jean Lambert. Uh, like... aitäh. Mm, sotsiaaldemokraatide nimel tahtsin samuti öelda, et meie ka kogu südamest toetame seda raportit ning äh, proua Harkini tööd meile samuti sai selgeks kriisi ajal. meil oli andmed majanduse kohta, majanduse probleemide kohta, kuid see ei võtnud arvesse neid sotsiaalseid kriisi tagajärgi ning seetõttu on vägagi kohane selle teemaga nüüd tegeleda. skp ei suuda kõike hõlmata ja samuti saame mõõta sellega seda, kuidas ähm, see majanduskasv jaguneb ka vaeste vahele, me näeme, et ebavõrdsus suureneb paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides ja me peame vaatama, mis tegelikult äh, juhtumas on ja millised on meie võimalused selle mõjutamiseks. nüüd äh, elukvaliteedi mõõtmine, meil on äh, selleski osas vaja teisi, teistsuguseid indikaatoreid ühiskonna sidusus on samuti väga oluline, kaasatus kohalikul tasandil, kuid ka riiklikul tasandil, keskmine eluiga, e, juurdepääs kultuurile, sotsiaalteenustele, transporditeenustele. tihtipeale on see kohaliku tasandi probleem ja kõik töö ning vaba aja veetmine, diskrimineerimise puudumine, seda kõike oleme, seda kõike me põhjalikult eile arutasime ja ka oleme seda arutanud viimastel kuudel, tervishoiule, majutusele juurdepääs ja nii edasi. korruptsiooni olukord riigis, see on samuti osa elukvaliteedist samuti juurdepääs äh, õigusabile ja nii edasi. nii et äh, me peaksime tagama selle, et meil oleks tõesti äh, palju mõjusam instrument mõõtmaks elukvaliteeti, mitte me ei piirduks ainult skp kasvuga. Madame Jean Lambert, puis Madame Jean Lambert ja siis proua Figureido. Like um, suur tänu, ma tahaksin tänada raportööri, ma arvan, et ta on suutnud väga palju informatsiooni koguda ja esitada lühidas tekstis, see tekst väljendab meie arvamusi, me oleme alati pidanud SKT-d väga üldiseks meetmeks, mis ühest küljest mõõdab küll kvantiteeti, ei räägi sugugi kvaliteedist ja teatud hetkel hakkab ta ka poliitikat muutma kui aasta-aasta äh, järel on kolmeprotsendiline SKT kasv riigis, siis tegelikult ei räägi see midagi tootmise kvaliteedist ja meie arvates on vaja tegelikult äh, muid elemente samuti arvestada arengus. nüüd äh, heaolu jaotuse küsimus on ka väga tähtis, kasvuarvud on Costa Ricas madalamad kui Nigeerial, aga mm, me teame seda ka, et Nigeeria rikkus on kontsentreerunud ainult teatud elanikkonnakihile. me tegime ka teatud muudatusettepanekuid ja tahaksin siis äh, rõhutada soolise dimensiooni tähtsust samuti indikaatorite valimisel. ja samuti on oluline tasustatud ja tasustamata töö kõrvutamine ning praegu on meil vabatahtliku töö aastas ja me peame arvestama sellega, vabatahtlik töö hoiab ühiskonda tegelikult koos, aga seda ei arvestata SKT arvutamisel. jällegi on tekkinud arvutustes moonutused ja me ei saa arvestada, et SKT on ainult, on kõige parem mm, arvutusvõimalus. proua Figureido, palun. suur tänu arvan samuti, et meie kolleegil on töö hästi välja tulnud. praegusel hetkel on meil üheleheküljeline dokument ja sinna on juba väga olulisi mõtteid sisse võetud. SKT-st äh, edasiliikumine kvalitatiivsemate ja kvantitatiivsete näitajate suunas, mis peegeldavad reaalsust paremini ma ei hakka üle kordama seda, mida kolleegid juba rääkisid, üldiselt nõustun tõstatatud küsimustega. näiteks peame jätkuvalt pöörama tähelepanu soolisele aspektile, meeste ja naiste võõrdõiguslikkusele, kultuurilisele aspektile, samuti tööhõivele, tasustatud ja tasustamata tööle, aga ma arvan, et äh, ühte küsimust ei ole veel tõstatatud ja see on siiski väga tähtis. Ähm, me peaksime seda tuleviku äh, suhtes meeles pidama, see puudutab nimelt kodanike demokraatlikku osalust ühiskonnas. parem elukvaliteet ei ole ainus, mida me soovime, me tahame ka, et inimesed osaleksid ühiskonnas ja et selleks oleks ka loodud vastavad tingimused inimesed peavad saama kaasa rääkida kohalikul tasandil, riigipoliitikas, regioonipoliitikas, erinevatel tasanditel. siinjuures mõtlen ka osalusele kõige laiemas mõttes, kogu ühiskonnas. näiteks töötajad peaksid saama kaasa rääkida ettevõtete juhtimises. mitmed riigid, regioonid on sellised, kus demokraatia lõpeb vabriku väravast. ka töötajate esindusorganisatsioonidel peaks olema võimalus oma häält kuulda lasta. meie ühiskond peab olema valmis tulevikuks ja seetõttu tuleb tagada demokraatlik osalemine ja ühised väärtused oleksid au sees. mina sooviksin neid aspekte sisse võtta raportist ja tänan. proua Moda ja siis härra Pupakis kõnelejal ei ole vist mikrofoni. vabandan, ütleb proua Moran. tahan ühineda kolleegidega, kes tänasid kvaliteetse töö eest meie kolleegi, aga tegelikult äh, seisame me tõesti olulise probleemi ees. SKT on tegelikult äh, terve rida meetmeid, mis omal ajal olid kasulikud, näiteks viiskümmend, kuuskümmend aastat tagasi aga täna tuleb neid meetmeid juba edasi arendada, me oleme sellise dünaamikaga perioodil, perioodis, kus SKT ja RKT mõõtmisest ei piisa. meil on vaja eh, hetke jäädvustust, vaid me peame mõistma, kuidas asjad edasi liiguvad, kuidas nad kulgevad äh, Eh, selleks, et otsuseid teha. meil on vaja suunavaid meetmeid, et mõjutada poliitikat. nüüd on väga tähtis inimfaktor ja materiaalne faktor, mida tegelikult ei ole praeguses süsteemis piisavalt kajastatud. nüüd kõigi nende näitajate seas eh, mis siin välja on toodud ja mis on kõik väga olulised, tahaksin näha ka seda, mida riikides tehakse elukestva õppe heaks. nii nagu proua Figureida siin ka mainis, investeerimine on äärmiselt tähtis ja investeeringud inimkapitali selleks, et arendada potentsiaali, et nad suudaksid ennast Äh, ümber kvalifitseerida, arvestades ettevõtete arengut, me oleme näinud, mis to toimus Iirimaal. Ähm, me teame, et äh, töötajad ei ole kasu saanud elukestvast õppest seal ja seetõttu on see äärmiselt oluline aspekt, mida tuleb arvestada. teine element, teadusuuringud. teadusuuringud on ettevõtete arengupotentsiaali arenguks ja mõjutavad kogu arengudünaamikat, seega mm, vaja on üles näidata eh, solidaarsust, solidaarsust ka vabatahtliku töö mõttes. Mm, samuti on tähtis palgavahesid mõõta, kui me siin räägime naiste ja meeste võrdõiguslikkusest alati öeldakse, et äh, naise, äh, naiste ja meeste palgad on võrdsed, aga tegelikult reaalses elus ei ole palgad võrdsed, seda peab mõõtma, samuti tuleb äh, arvestada meetmetega, mis aitaksid pere- ja tööelu ühitada, vastasel korral meie SKT arvutused ei ole usaldusväärsed. tahaksin ühineda ka kolleegiga, kes toonitas, et meil ei ole vaja mitte ainult SKT-d riigi tasandil arvestada, vaid arvestada ka seda, kui olulist näitajat regioonide tasandil. majandusvastutus on paljudes riikides siiski väga oluline ja me ei suuda usaldusväärselt majandusjuhtimist tagada, kui ei ole regioonide tasandil sama juhtimine tagatud. tänan ja nüüd härra Popakist. Φυσικά το ΑΕΠ δεν είναι ένα κατάλληλο στοιχείο. Suur tänu. SKT ei ole tõesti ainus ähm, mõõt-, äh, mõ-, majanduse mõõtmise viis. me peame mõtlema ka, äh, kuidas inimesed saaksid üldse ellu jääda. igasuguseid parameetreid on olemas mõõtmiseks, miks mitte ka riikide ideosünkre-, sünkraatsust mõõta. nüüd äh, ma olin eile ühel koosolekul, kus räägiti erinevatest mõõtmisviisidest selleks, et toetada tööhõivet, töökohtade loomist, sellest, et inimesed ei langeks äh, vaesusesse ja just niisugust, niisugusesse suunda tuleb vaadata. Euh, euh, aitäh, teen ka enda poolt paar märkust. see erinevate näitajate küsimus on meil arutlusteemaks olnud juba päris pikaks, päris pikka aega. ja täna on meil äh, seda enam põhjust äh, sellest rääkimiseks, et tegemist on kriisiolukorraga nüüd on äh, tegemist nii-öelda äh, teise faasiga ja kriis annab meile ühe lisapõhjuse vaatamaks seda kõike teise pilguga, sest äh, siin on pikaajalisi faktoreid, mida ei saa tingimata poliitilistesse näitajatesse tõlkida. Euroopa Liit võttis vastu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia, mis kõigile enam-vähem vastuvõetav on, see on see justkui teekaart meie jaoks. ja sellel teekaardil ei ole mõtet, kui seda ei ole võimalik klassikaliste näitajate abil mõõta, näiteks SKT abil. ja kui meil on äh, siiski mingid fikseeritud näitajad, siis meil on võimalik ka edu äh, mõõta. me peaksime pöörduma Euroopa Komisjoni poole selleks, et paralleelselt nende klassikaliste näitajatega me äh, kasutaksime ka uusi alternatiivseid äh, indikaatoreid. üks näitaja on meil näiteks dollari-euro vahetuskurss ja võiks olla neid indikaatoreid palju enam. nüüd lõikes kuus, kui räägime näiteks eluaseme kvaliteedist, siin tekib ka transpordi kvaliteedi küsimus nii et äh, see on selgelt üks küsimus, äh, mis äh, SKT-d suurendab, kuid samas elu, eluaseme kvaliteedile ei pruugi tingimata midagi juurde lisada ning samuti hariduse kvaliteet. veel üks küsimus, mida peaks arvestama, see on innovatsiooni temaatika ja kõik, mis sellega kaasneb, nagu proua Harkin ka ütles teises lõikes Äh, see, et inimesed saavad äh, ühise seisukoha kujundamisel osaleda ja innovatsiooni võimekus, äh, innovatsioonialane võimekus, seda ei ole tavali-, tavakriteeriumides SKT raames piisavalt arvestatud. ja keskkonnakomisjoni arvamuses juba mainisin seda, kuivõrd oluline on avalike teenuste osa inimeste elukvaliteedis ning äh, siin peaks olema võimalus äh, ka neid avalikke teenuseid kuidagi mõõta. nii et need oleks äh, minupoolsed märkused, mis täiendaksid teie suurepärast arvamust. proua Harkin, kui te nüüd soovite selle arutelu kokku võtta, siis palun, sõna on teil. suur aitäh, ma teen lühidalt, ma tean, et kohe tuleb hääletamine tahan tänada kõiki kolleege suurepäraste ideede eest, mõnede uute ideede eest, kindlasti on veel palju ära teha ja ootan rõõmuga teiega koostööd, aitäh! Merci beaucoup, euh, nous allons donc aitäh! muudatusettepanekute tähtaeg on kaksteist oktoober keskpäev ja kaheksandal novembril me neid kaalume selleks, et järgmisel päeval siis äh, hääletada äh, ja kahekümne üheksandal novembril või esimesel detsembril toimub siis äh, üldine hääletus. loodan, et kõigil on hääletuskaardid kaasas, kas on inimesi, kellel ei ole kaardid kaasas? Pardon, monsieur Uri. härra Uri, palun. oih. Egy ügyelő javaslatom lenne, miután a legutóbb... Mul on äh, ettepanek Mm, see on kodukorda puudutav küsimus. eelmisel koordinaatoride koosolekul me ei jõudnud äh, kokkuleppele selles osas, mis puudutab raportite jagamist ROM-ide osas ja ma tahaksin selles küsimuses siin komisjonis hääletada. jah, suur tänu ma kas ei olnud samal kohtumisel kui härra Svoboodi, aga see arvamus ja raport eh, libe komisjoniga, mis puudutab romisid, sotsiaaldemokraadid soovisid seda, kuigi EPP ei soovinud ja libekomisjon hakkas seda kokku panema ning kõik koordinaatorid leidsid, et äh, oleks hea, kui sotsiaaldemokraadid tegeleksid selle küsimusega. ja ma ei saa aru, miks me peaksime komisjoni ette tooma äh, teema, millega koordinaatorid on juba tegelenud, meil ei ole tarvis seda uuesti käsitleda. aitäh, Sarkas! me näeme koordinaatorite koosoleku protokollist, et äh, seda arutatakse siis, kui vajalik, kuid äh, tegelikult ei avaldatud ju äh, kahtlust selle otsuse osas, mis koordinaatorite koosolekul langetati. Läheme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, see puudutab demograafilisi probleeme ja põlvkondadevahelisi solidaarsusi. tegemist on Toomas Manni raportiga ja siin äh, on tegemist tööhõivekomisjoni, EKON ja FEM komisjonide arvamustega selle raporti puhul ka. kes on poolt, esimene kompromiss C. nüüd äh, proua äh,, härra Higinsi kompromiss, kes poolt, kes vastu, tagasi lükatud. nüüd kompromiss D, kes poolt vastu, erapooletud. siis on äh, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss E, kes poolt, vastu, erapooletud kompromiss F poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss G poolt, vastu, vastu võetud. lõige viis naistekomisjonilt, lõige üks poolt, vastu, vastu võetud. viiskümmend kolm muudatusettepanek poolt, vastu kontrollime. hääletus avatud. nii, nüüd hääletus lõppenud. tundub, et on probleeme hääletusaparaadi äh, töötamisega. nii, nüüd probleemi ei ole, kõik on hääletanud, hääletus lõppenud. Äh, kakskümmend neli poolt, üheksateist vastu, sellega on muudatusettepanek vastu võetud. nüüd äh, muudatusettepanek viiskümmend neli Ron Sulli, Pal-, Paldassaare ettepanek poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viiskümmend viis Harkini muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kuus proua Zimmer poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud siis äh, muudatusettepanek viiskümmend seitse äh, härra Kossalt äh, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige seitse naistekomisjonilt üksteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viiskümmend kaheksa härra Kossalt poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viiskümmend üheksa Omen Ruiten poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kuuskümmend Le Jarik poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kolm proua Kasteks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige üheksa, kompromiss H poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige üheksa, kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. kuuskümmend kaheksa linn poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. naistekomisjon seitse poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kuuskümmend üheksa proua linn poolt, vastu, erapooletuid tundub, et vastu võetud, kuid kontrollime. muudatusettepanek kuuskümmend üheksa, proua Liini muudatusettepanek, hääletus avatud kõik hääletasid, hääletus lõppenud. kakskümmend kolm poolt, üheksateist vastu, sellega vastu võetud ühe erapooletuga. seitsekümmend proua Linn poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss I poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige kümme, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige üksteist seitsekümmend, seitsekümmend neli härra Kaprnohhilt äh, poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss J poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd lõige kaksteist, kompromiss K poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. indépendamment du vote de l'amendement de compromis K, kompromiss ka puhul rohelised soovivad sisse tuua lisanduse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 ja pöördun raportööri ning liikmete poole, kas nad on nõus suulise muudatusettepanekutega asendada flexicurity sõnadega life cycle approach to employment. olen nõus. kas on selle suulise muudatusettepaneku vastu keegi? proua Engel. Äh, küsimuseks on, kas kas äh, kõik, äh, kes sellest asjast midagi taipavad, äh, see teavad, mis tähendusväli on sõnal flexicurity või life cycle approach, no mida see täpselt tähendab siin? Bien, alors cet euh, amendement oral n'est pas euh, accepté et nous en... seda siis ei äh, võetud arvesse, kuid nüüd üheksakümmend proua Kasteks, kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige kolmteist, kompromiss L. suuline muudatusettepanek raportöörilt ning sotsiaaldemokraadidelt kes on kompromiss L-i poolt koos selle suulise muudatusettepanekutega vastu võetud? nüüd üheksakümmend neli poolt vastu, erapooletud vastu võetud, üheksakümmend viis proua Plom-, Plom-, poolt vastu, erapooletud vastu võetud, üheksakümmend kuus äh, proua Kasteks, äh, ALDE suuline muudatusettepanek äh, ja kui ma ei eksi, siis äh, see oli muudatusettepaneku autoril vastu võetav, sellega vastu võetud. üheksakümmend seitse proua Kasteks, kes poolt, kes vastu, erapooletuid vastu võetud, üheksakümmend kaheksa Pupakis poolt vastu võetud, üheksakümmend üheksa sama autor poolt vastu, erapooletud vastu võetud. naistekomisjon kümme poolt vastu, erapooletud vastu võetud, sada Harkin poolt vastu, erapooletu vastu võetud, neli, lõige neliteist, sada kolm, Omen Rüüten poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. härra Koosa, sada kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada üks äh, proua Greni poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada neli proua Plamm poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. kompromiss M poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Upakis sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaksteist Hirš poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmteist poolt vastu, erapooletud vastu võetud, sada neliteist Higins poolt vastu, vastu, erapooletuid, vastu võetud. tagasi lükatud. Teil on õigus. sada kuusteist eh, proua Cornelisseni ettepanek eh, eraldi hääletuse osas, eh, kes pooldab esimest osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ülejäänud lause, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitseteist, proua Plomb, eraldi hääletus, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kes on ülejäänud teksti poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. sada kaheksateist proua Zimmerilt, kes poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. sada üheksateist äh, äh, Higins poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss N. suuline muudatusettepanek äh, kes on selle kompromissi poolt koos selle muudatusettepanekuga vastu, erapooletuid vastu võetud. Bien. Alors, euh, Madame Lin, auteur de l'amendement 120, souhaite que nous considérions... Äh, muudatusettepanek sada kakskümmend, proua Linn soovib, äh, et siin toodaks sisse lisandus äh, ja see puudutab mittediskrimineerimise seadusandlust, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud nüüd äh, lõige seitseteist äh, punkti, äh, Rooma kaks, sada kakskümmend neli, proua Lamb-, Lambert, palun. vabandage nüüd, aga kui sada kakskümmend võetakse lisandusena ja me hääletasime seda, aga me kaheksakümne neljandat ei lisanud, sellepärast et tegemist oli suulise ettepanekuga, siis me ei ole järjekindlad. minu meelest kaheksakümmend neli oli ikkagi tekstina esitatud, ei olnud suuline ettepanek ja eh, eh, sama puudutab ka proua Alice Lenni ettepanekut, vaatame kaheksakümne nelja uuesti siis läbi. ja me nüüd eh, siin diskussiooni avama ei hakka. üks ükspuha, milline ettepanek see ei olnud, kui see oli tagasi lükatud, see oli tagasi lükatud ja nüüd äh, sada kakskümmend neli ja sada kakskümmend viis, sada kakskümmend kuus on äh, kustutamise ettepanekud, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nüüd sada kakskümmend seitse lüüa rikilt, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend kaheksa korda neliteist nelikümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd pärast sada seitseteist punktid on number sada kakskümmend üheksa eraldi hääletuse taotlus Romana Plumbilt. esimene osa. Inude, kes on poolt, kes on vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud ja teine osa hääletusele poolt, vastu, erapooletud, samuti tagasi lükatud ja nüüd muudatusettepanek sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend üks Kornelisteni poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd punkt neli, kaks kaks kustutamise ettepanekut, sada kolmkümmend kaks, kolmkümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss O poolt, vastu, erapooletud. vastu võetud, jõuame nüüd saja kolmekümne kaheksani, kes poolt, kes vastu, erapooletud vastu võetud, sada kolmkümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend seitse plombit keskpoolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend kaheksa kasteks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, siis sada viiskümmend pakilised poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend üks. sama autor poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, siis sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend kolm kindlalt, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud kompromiss V, kes poolt? kes vastu, erapooletud, vastu võetud, siis kontrollime palun. elektrooniline kontroll, kompromiss V, palun. kas kõik hääletasid? Tout le monde a pu voter? hääletus lõppes. viisteist poolt, nelikümmend, kakskümmend kaheksa vastu, see kompromiss ei läinud läbi. nüüd sada viiskümmend üheksa, kes poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada viiskümmend kuus Grünilt, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada viiskümmend neli Raptilt, kes poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend seitse, kes poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud sada viiskümmend kaheksa, kas tekstid, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd lõige kakskümmend A, sada kuuskümmend, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend üks, kas tekstid, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss Q, kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend seitse kasteks selkes poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud sada kuuskümmend kuus lüüarik, kes poolt, kes vastu, erapooletud tagasi lükatud, kontrollime saja kuuekümne kuuendat elektrooniliselt, palun. hääletus lõppes, kakskümmend neli poolt, üheksateist vastu õigus, see on vastu võetud. ja nüüd sada kuuskümmend neli, kes poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend viis kosalt, kes poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss R poolt, vastu erapooletud, vastu võetud siis sada seitsekümmend üks kes poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend kaks, Kasteks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend kolm, Pupakiselt poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend neli, Raptilt poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud sada seitsekümmend viis, Korneliselt, kes poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kompromiss S. see tekst on teile välja jagatud, sellele on tehtud äh, muudatusi, kas te tahate, et see kõik ette lo-, loetakse või usaldate te mind? hea küll, hääletame siis S-i, kes poolt? vastu? ai, see ei ole päris õige, kontrollime seda elektrooniliselt, palun tout le monde a pu voter? kas kõik hääletasid, hääletus nüüd lõppes. kuusteist poolt, kakskümmend seitse vastu. ei ole vastu võetud. sada seitsekümmend üheksa Eginsilt, kes poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kaheksakümmend, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud sada seitsekümmend seitse Corneliselt, kes poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend kuus hääletusele. oot-oot-oot. tegelikult sada seitsekümmend kaheksa läheb hääletusele, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud kontrollime elektrooniliselt, palun. hääletus lõppes. kakskümmend kaks poolt, kakskümmend üks vastu, vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek sada kaheksakümmend üks Kabrnohhilt, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud ja siis naistekomisjoni kuus, kes poolt, kes vastu erapooletud. kontrollime naistekomisjoni kuuendat muudatusettepanekut elektrooniliselt, palun. kõik hääletasid, hääletus nüüd lõppes. kolmkümmend poolt, üheksa vastu ja üks erapooletu. see tähendab vastu võetud, sada kaheksakümmend kaks Pinkevitš-Jutel, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud sada kahe, kaheksakümmend kolm Kabrnohil, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss D. sooviti saja kaheksakümne kolmandat elektrooniliselt kontrollida, palun. kas kõik hääletasid? hääletus lõppes üksteist poolt, kolmkümmend üks vastu, tagasi lükatud kompromiss D, kes poolt? kes vastu? kes erapooletud? vastu võetud, siis sada kaheksakümmend kaheksa, kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek sada kaheksakümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada üheksakümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada üheksakümmend üks, Higintsil, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kolm härra Pahilt, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud ja siis äh, FAM kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, naistekomisjoni viies, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud ja siis muudatusettepanek sada üheksakümmend neli liinilt, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud sada üheksakümmend seitse, kes po-, sada üheksakümmend viis, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud sada üheksakümmend kuus, kes poolt, kes vastu kes erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd sada üheksakümmend seitse Hirschilt, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend kaheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend üheksa koosalt, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud naistekomisjoni viisteist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. number kakssada liinilt, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime kahesajandat. palun hääletage. kas kõik hääletasid juba? kakskümmend kaks poolt, kaheksateist vastu, üks erapooletu, seega vastu võetud. ja nüüd kakssada üks koosalt, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud kakssada kaksteist ajalt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kolm plumbilt, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, kakssada kolm, kes on poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud ja nüüd kakssada viis, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada neli langeb ära ja nüüd muudatusettepanek kakssada kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja kakssada seitse liigid, kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kaheksa rapteid, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud kakssada üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda tout le monde a pu voter? nüüd on hääletus lõppenud. kakskümmend üks häält poolt, kakskümmend vastu, vastu võetud. ja lõige kolmkümmend, naistekomisjoni ettepanek, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud kolmteist naistekomisjoni, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud kakssada neliteist Minkevitš-Jutelt, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kakssada viisteist, kes poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kuusteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, kakssada seitseteist koos alt, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kaheksateist sama auto poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja kakssada üheksateist, kes poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. lõige kolmkümmend üks, muudatusettepanek kakssada kakskümmend, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud kakssada kakskümmend üks ning kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend kaks, kes poolt, kes vastu, kontrollime kahesaja kahekümne teist, palun kas kõik hääletasid? hääletus lõppes kakskümmend kaks poolt, seitseteist vastu, üks erapooletu vastu võetud ja siis kakssada kakskümmend kolm sama autor, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kakskümmend neli, Gretul soovitakse kontrollida kahesaja kahekümne kolmandat, palun. hääletus lõppes kakskümmend neli poolt, kaheksateist vastu. tõesti, vastu võetud. kakssada kakskümmend neli. kes poolt? kes vastu? kes erapooletud? vastu võetud. lõige kolmkümmend kaks, muudatusettepanek kakssada kakskümmend viis, kes poolt? kes vastu? kes erapooletud? tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kaheksa, kolm nelisada, kes poolt? kes vastu? kes erapooletud, tagasi lükatud kakssada kakskümmend kuus Omen Raitjan, kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend seitse samuti läheb hääletusele, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend üheksa Pupaksilt, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend Cornelisen, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kolmkümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kolmkümmend kaks koos A-kes poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakssada kolmkümmend kolm, kes poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. naistekomisjoni neliteist, kes poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakssada kolmkümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kolmkümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kolmkümmend seitse, kas tekstid, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend kaheksa Hirschilt. suulise muudatusettepanekuga ega vastu keegi ei ole, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud kakssada kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, kontrollime kahesaja kolmekümne üheksandat elektrooniliselt, palun. hääletus lõppes kakskümmend kolm poolt, kaheksateist vastu, vastu võetud kakssada nelikümmend, kes poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kakssada nelikümmend üks, kes poolt hääletuses vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, kakssada nelikümmend kaks liinid, kes poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakssada nelikümmend kolm, kes poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakssada nelikümmend viis liinid, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend kuus liin, kes poolt, vastu erapooletud ei ole selge. kakssada nelikümmend kuus, kontrollime elektrooniliselt, palun. kas kõik hääletasid? hääletus lõppes. kakskümmend viis poolt, seitseteist vastu. selgelt vastu võetud kakssada nelikümmend seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud kakssada nelikümmend kaheksa Harkini, kes poolt, vastu erapooletud, vastu võetud naistekomisjoni neljas, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada nelikümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend Toomas Manilt, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend üks sama autor, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada viiskümmend kolm Sippel, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd esimene linn, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm linn, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, number neli raportöörid poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuus lühiärik poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd kümme koos alt, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud naistekomisjoni A, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist liinilt, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist liinilt, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist liinilt, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. naistekomisjoni D, kes komi-, poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, neliteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, naistekomisjoni B kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss A, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja naistekomisjoni C, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksateist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss B, kes poolt, Ähm, kas te nõustute muudatusettepaneku B juurde muudatusettepaneku üheksateist lisamisega proua Linilt? see oli ju suuline ettepanek, me ei saa seda praegu siin lisada saadikud ei soovi seda juba kaks korda, tahame jälle samamoodi reegleid muuta, ei saa kompromiss B, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kui on kompromissi ettepanek, on tehtud äh, lõike kohta ning autor äh, äh, näeb, et see katab ühte teist muudatusettepanekut, siis äh, see ei ole tegemist lisandusega härra raportöör, mis te arvate sellest asjast? Äh, äh, me võtsime vastu kompromissi B poolt ja hääletasime üksteistkümne vastu. mis see siis tähendab, see muudatusettepanek ei kata komprom-, või tähendab, kompromissettepanek ei kata teie muudatusettepanekut? võib-olla saame siis uuesti seda hääletada. hääletame proua Linni muudatusettepanekut. hääletame number üheksateistkümnendat. Uh, mina olin selle vastu. kui tegemist on suulise muudatusettepanekuga, siis mina olen vastu. ei ole suuline muudatusettepanek, kompromiss seda ei kata, seega hääletame muudatusettepanekut üheksateist, mille tegi linn, Liis Linn. palun, kes poolt, kes vastu? ja kontrollime elektrooniliselt. muudatusettepanek üheksateist, mille esitas proua Linn. kas kõik hääletasid juba? kakskümmend häält poolt, üheksateist vastu, võeti vastu ja nüüd äh, Higinsi kakskümmend kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kolm sama autor, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend neli Toomas Mann, kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kuus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud ja nüüd kogu tekst tervikuna elektrooniline hääletus, palun hääletage. kas kõik hääletasid, hääletus lõppes? kolmkümmend kaheksa häält poolt, kaks vastu, kaks erapooletut. palju õnne raportöörile! Nous en venons au vote de l'avis de monsieur David. nüüd äh, tuleme David Kaasa arvamuse juurde liidu majandusliku juhtimise ja stabiilsuse raamtingimuste parandamise, parandamine eelkõige euroalal. esimene lõige, kuus poolt vastu, era-, vastu võetud. seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss A poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kuusteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud seitseteist, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kaheksateist on samasugune poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üheksateist, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakskümmend, härra Kaasa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakskümmend üks, samasugune poolt, vastu erapooletud, vastu võetud lõige kuus ettepanek kakskümmend kaks proua Kruunilt. see on lisandus, kui ma õigesti aru sain. kakskümmend kaks lisandus poolt, vastu, erapooletud, vast-, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend kolm kontrollime. kas kõik hääletasid? hääletus lõppenud. kuusteist poolt, kakskümmend neli vastu, tõesti, tagasi lükatud. kakskümmend neli Pupakis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend viis härra Kohverati farlo eventualmente. see võeti tagasi, siis kakskümmend kuus Pupakis, kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss B poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. uus alapealkiri lõikele seitse poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse raportöörilt poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa proua Grünilt äh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. uus alapealkiri ja lõige kaheksa A nelikümmend kassa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üks, raportöörilt üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks Kohveratilt poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. kolmas muudatusettepanek poolt vastu, erapooletuid vastu võetud neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd paneme kogu arvamus elektrooniliselt hääletusel, hääletus on avatud. kas kõik hääletasid? hääletus lõppenud kolmkümmend viis poolt, kuus vastu ja üks erapooletu. soovime õnne raportöörile. ja loodame, et see on innustuseks ka EKON komisjonile, Euroopa Komisjonile ning Hel- äh,, ning härra Van Rompuy töörühmale. nüüd aga nüüd räägime globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmise küsimustest ja nüüd äh, hääletaksime seda eelarvekomisjoni kolleegide palvel. kas soovime seda plokina hääletada, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid? vastu võetud peaksime veel hääletama äh, proua Jean Lamberti äh, raportit, äh, mis puudutab ka, äh, määruse kaheksasada kaheksakümmend kolm murd kakssada neli määrus, mis puudutab kolmandate riikide kodanike äh, keda, kes ei ole juba kaetud selle kaitsega oma rahvuse või kodakondsuse tõttu, nüüd äh, poolt, vastu, erapooletud. sellega on raport vastu võetud ühehäälselt. palju õnne! ja viimane hääletus. ja see on tööhõive sotsiaalkomisjoni kahe tuhande üheteistkümnenda aasta koosolekute ajakava projekti vastuvõtmine. kas on vastuväiteid? sellega vastu võetud. sellega oleme hääletuse lõpetanud ja nüüd annaksin sõna proua Zimmerile et ta saaks äh, esitleda oma arvamust. jah, oma arvamust. ja see puudutab naiste vaesust Euroopa Liidus. proua Zimmer, sõna on teil. Frau Vorsitzende. suur tänu, proua esimees selles arvamuses naiste vaesuse kohta Euroopa Liidus tegemist on äh, arvamusega, mis on koostatud koostöös Naiste Õiguste Komisjoniga ja ma pööran teie tähelepanu sellele seepärast, et äh, on olemas äh, konkreetsed reeglid, millest tuleb selle menetluse raames kinni pidada. tööhõive ja sotsiaalkomisjoni seisukohast vaadatuna, kui see arvamus komisjonis vastu võetakse, siis pakume välja erinevaid äh, sõnastusversioone, mis äh, inkorporeeritakse naiste õiguste komisjoni teksti, nii et meie läheneme teemale oma vaatenurgast ja teeme ettepanekud ja naiste õiguste komisjon keskendub naiste õigustega seotud aspektidele selles arvamuses. kaks päeva tagasi toimus naiste õiguste komisjonis kuulamine selle arvamuse teemal ning ma osalesin samuti sellel kuulamisel ja võtsin ka sõna ja väljendasin meie komisjoni seisukohti ning äh, ma sain kinnitust sellele, et äh, positsioon, millele ma olin asunud, on õige. ja me keskendume siin mitte niivõrd naiste õiguste aspektile, naiste õiguste komisjonil endal ei ole veel seda raportit, aga meie koostame raporti oma vaatenurgast ning me saame esitada need kui muudatusettepanekud oma arvamuse kaudu. nii et praegusel hetkel oleks kasulik keskenduda nendele prioriteetidele, mis aitavad meil luua raamistiku naiste õiguste komisjoni raporti teatud probleemide ja küsimuste jaoks. nii et komisjonina me kõigepealt märgime, et äh, majanduskriisi tulemusel on kasvanud äh, tööpuudus ja toimetulekuprobleemid paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides ja kutsume üles seepärast Euroopa Komisjoni tõhustama meetmeid vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemisel, eriti laste vaesuse vastu võitlemisel ning me leiame, et äh, vaesuses inimeste elama sundimine on inimõiguste rikkumine. ning tööhõivekomisjonina osaleme me ka arutelus äh, tulevase Euroopa Sotsiaalfondi üle ja selle fondi tulevast kasutamist arvestades minu teine ettepanek on, et Euroopa Sotsiaalfondi rahalisi vahendeid tuleks märkimisväärselt suurendada, selleks et äh, tagada piisavad ressursid meetmete võtmiseks sotsiaalse kaasatuse strateegias ning ka Euroopa Euroopas ehm, vaesuse sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise strateegias, mis on osa Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiast. samuti tahtsin arvamuses ära märkida, et üks aspekt, millest me oleme tegelikult oma komisjonis juba rääkinud, nimelt äh, vaesuse näitajate küsimus. sellega seoses me leiame, et on äärmiselt oluline, et oleks korralik äh, alus naiste vaesusega võitlemiseks ja meetmete võtmiseks, mida rakendatakse liikmesriikides Need vaesuse näitajad, nii nagu need on määratletud nõukogu poolt ja et äh, liikmesriigid valivad näitajad, mis sobivad neile kõige paremini. ma arvan, et äh, see on teema, mida tuleb tõstatada üldisemalt vaesuse üle arutamisel ja eeskätt naiste vaesuse üle arutamisel. nii palju, kui mina olen naiste õiguste komisjoni arutelusid kuulanud, nad ei ole selle aspektiga arvestanud ja seepärast meie peame selle tõstatama. järgmises punktis äh, käsitlen sotsiaalset äh, kaitset ja seda, et äh, tarvis on naistele individualiseeritud õigusi nende sotsiaalse kaitse tagamiseks. koostöös Naiste Õiguste Komisjoniga peaksime suutma kokku panna tugeva raporti, mille parlament siis äh, omalt poolt heaks kiidab. eelmise parlamendi ametiaja jooksul sotsiaalkomisjon, tööhõive ja sotsiaalkomisjon oli juhtivkomisjon sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse vastases võitluses, eriti laste vaesuse vastases võitluses ja naiste õiguste komisjon tegi meiega koostööd tugevdatud koostöömenetluse raames seega käsitlesime seda sarnaselt ja selle tulemuseks oli väga tugev raport, mis sai parlamendi suure enamuse heakskiidu. ma arvan, et see on kõik, mida ma praeguses faasis öelda võin ja äh, kõigi muude küsimustega saab tegeleda muudatusettepanekute kaudu ja Naiste Õiguste Komisjoniga koostööd tehes, aitäh! Bien, merci beaucoup. Euh, suur tänu. Euh, Madame Meissner, puis. Euh, proua Meissner, siis proua Plomb. suur tänu ja tahaksin tänada ka arvamuse koostajat. tõepoolest on tegemist äh, keerulise perioodiga, me peame äh, vaatama, mm, missugused lüngad eksisteerivad ja peame tegema koostööd naiste õiguste komisjoniga. täienduseks äh, ja vaatame, millega saab täiendada seda, mida naiste õiguste komisjon on juba teinud. jah, tõepoolest äh, tööpuudus kasvab ka naiste hulgas ja see tähendab, et aastate jooksul, lähiaastatel ka vaesus naiste hulgas kasvab, aga kas on päris õige öelda, et äh, see on inimõiguste rikkumine? Äh, loomulikult me arvestame selle aspektiga, aga ma arvan, et me peaksime vaatama hoolikalt, kas me oleme kõik võimaliku teinud selleks, et luua töökohti naistele. mis puudutab teist punkti ja Euroopa Sotsiaalfondi, siis loomulikult olukord siin muutub pidevalt, aga me peame vaatama, kuidas äh, selle fondi rahastamisvahendid on suunatud ja Euroopa kaks tuhat kakskümmend see mm, läheb äh, edasi teemadega, mis on juba tõstatatud Lissaboni lepinguga seoses. kaasfinantseerimine äh, nii-öelda vähem priviligeeritud liikmesriikidele, missugused võimalused eksisteerivad, nii et me peaksime tõesti vaatama, kuidas võidelda naiste vaesusega kõikides liikmesriikides ja ka laste vaesus, see on äärmiselt tähtis teema, me peame välja murdma sellest äh, spiraalist tähtis on ka vaadata, missugused muudatused võetakse sisse seoses laste tervisega ja mida Naiste Õiguste Komisjon juba omalt poolt sellega seoses on arvesse võtnud. punkt neli. proua Zimmer ütles, et võib-olla liikmesriigid ei ole äh, alati kõige õigemini reageerinud. me peame muidugi vaatama, mida liikmesriigid on teinud vaesuse vastu võitlemiseks ja mis meetmeid nad on võtnud naiste positsiooni parandamiseks. aga kui me võitleme vaesuse vastu, siis kõik on seotud ka haridusega, töökohtadega ning liikmesriigid peavad ise võtma sellekohaseid meetmeid ja peaksime vaatama, missugusi nii-öelda parimaid praktikaid võib liikmesriikides näha. ja punkt viis, erinevad kriteeriumid, parameetrid, me peaksime vaatama, mida saab teha haridussüsteemi raames selleks, et tagada naistele paremat juurdepääsu haridusele ja koolitusele ja ka töökohtade loomine, need on kõik väga olulised aspektid, millega tuleb arvestada, et inimesi sellest vaesuse spiraalist välja tuua. ma arvan, et äh, me peame siis vaatama, millega naiste õiguste komisjon välja tuleb, enne kui omapoolsed muudatused teeme proua Plom, siis proua Mora. tuturor kolleegelor uh, pentru aitäh kõik kolleegid, uh, kes uh, sõna võtsid, tahaksin neid kõiki tänada, mina olen naiste õiguste komisjonis selle teemaga tegev esimeseks tähtajaks on pandud muudatusettepanekutele kaheksas november ja olen vaadanud äh, proua Zimmeri teksti, võtan tema arvamuse arvesse ja loodan, et meil saab olema väga hea koostöö tööhõivekomisjoniga, kuna ma ka ise siin osalen. meil äh, toimus äh, väga edukas kuulamine ja selle tulemusena on mõned äh, tegevussuunad muutunud palju selgemaks ja need on saanud ka osaks sellest raportist. vaesusel on kolm mõõdet. ma nimetan neid äh, kolmeks, äh, üks, me räägime siin soost, geograafilisest dimensioonist ning põlvkondade küsimusest võtame arvesse ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärke. vaesuse vähendamise eesmärgist ja tööhõive suurendamise eesmärgist ja muidugi ka milleeniumi eesmärkidest. kõik see, mis puutub äh, ka meeste-naiste vahelise võrdsuse teekaarti. selge on see, et äh, raport võtab arvesse vajadust tööhõivet suurendada ning vähendada diskrimineerimist tööturul. me teame ju väga hästi, et see diskrimineerimine ei ole kuhugi kadunud. ja esimene asi, mida me peame arvesse võtma, millega tegelema, see on palgavahe meeste ja naiste vahel. ning peaksime looma pensioni, vastava pensionisüsteemi, mõned riigid on sellega algust teinud ja peaksime rääkima ka sellekohasest rohelisest raamatust komisjonilt. seda peaksime tegema jätkusuutlikult. peaksime tagama juurdepääsu sotsiaalkaitsesüsteemile. seda kõike arutati kuulamisel peaksime arvesse võtma ka naiste sotsiaalset integreeritust, seda siis just sisserändajate puhul ja peaksime tähelepanu pöörama naistest, kes äh, on haavatavamad või rahvusvähemustesse kuuluvad, näiteks romid ja peaksime rõhuma ka poliitikatele, mis äh, läbitavad töö ning pereelu ja siin äh, peaksime rääkima emapuhkuse tingimustest ja ka tööohutusest, töötervishoiust. ja muidugi peaksime rääkima ka koolitusest, haridusest, äh, ümberkvalifitseerumise võimalustest selleks, et tööhõivet suurendada ja peaksime rääkima ka sellest, kuidas kasutada Euroopa Liidu vahendeid. ja kindlasti teie koostööl see omaalgatusraport äh, jõuab järeldustele, millised peaksid olema need seadusandlikud, mitteseadusandlikud meetmed, mis äh, viiksid meid äh, Euroopa Liidu Euroopa Liidus paika pandud eesmärkidele. ja loodame, et nendele järgnevad siis ka konkreetsed sammud. hea koostööga kolleegidega jõuame kindlasti vägagi heatasemelise raportini ja olen avatud teie panustele, teie arvamustele selleks, et see raport parem saaks. proua Moran ja siis proua Lambert aitäh, proua esinaine. kõigepealt tahaksin tänada kolleege eh, proua Plumbi ja proua Zimmerit. tegemist on väga olulise teemaga ja see vastab ka Euroopa Liidu põhiliste tegevussuundadele võrdsus kodanike vahel, vaesusevastane võitlus ja tuleksin eh, selle arvamuse eelnõu äh, pealkirja juurde, milleks on siis äh, naiste, just naiste vaesus Euroopa Liidus. me püüame siia võimalikult palju teemasid sisse tuua sellesse raportisse, proua Zimmer, siin on äh, mitmeid punkte selles arvamuses, millega ma nõustun, kuid ühes ma ei ole teiega nõus. Te segate ära laste vaesusesse Äh, räägite laste vaest selles dokumendis, see on tegelikult hoopis teine teema, teised probleemid ja see oleks hoopis teise, äh, teise mm, dokumendi teema, nii et me peaksime äh, siin jälgima, et me ei lahjenda seda käesolevat arvamust teiste teemadega ja peaksime keskenduma mõnes teises kohas laste vaesusele, nii et äh, see lõige, nii nagu ta praegu on välja pakutud, ei saavuta seda eesmärki, mida soovime. ja sellega ma ei saa kuidagi nõustuda, sest me ajame siin segi nüüd kaks eesmärki. muidugi on väga raske jääda ainult ühe teema juurde, kuid me peaksime siiski püüdma seda teha, sest muidu me ei äh, käsitle seda teemat süvitsi. teine küsimus. proua Plumbi lähenemine. Ehm, sooküsimused, geograafiline ja põlvkondade küsimus ja naiste vaesus, seda veelgi enam äh, utreerib äh, põlvkondade küsimus. tegemist on äh, põlvkonnaga, mida ei ole täielikult integreeritud tööellu, kes ei ole saanud kasu meetmetest karjäärivõrdsuse valdkonnas nii et need probleemid on palju tõsisemad äh, just vaeste seisukohast ja ne-, selles osas me peame kõige kiiremini tegutsema. ja veel üks märkus. geograafiliselt on piirkondi, äh, mis on palju ebasoodsamas olukorras, kui räägime naiste vaesusest ja eriti just siin maapiirkonnad, seal on palju vähem abimeetmeid. ja kui me vaatame Euroopa Sotsiaalfondi äh, vahendite kasutamist, me peaksime enam pöörama tähelepanu linnapiirkondade vahel, kus on poliitikad äh, paigas, kus on erinevad äh, abi ning laenuvõimalused ja siis maapiirkondade vahel, kus suurt midagi ei toimu. ja samuti peaksime arvesse võtma ka kõiki sotsiaalkaitsega seonduvaid küsimusi, sest tihtipeale sotsiaalkaitse naiste puhul, nende naiste puhul, kes ei ole tööturule üldse saanud siseneda, ja nende sotsiaalkaitse oli seotud ähm, abikaasa sotsiaalkaitsega ja me teame, et naiste keskmine eluiga on pikem kui äh, meestel ja seetõttu selline nii-öelda leskede probleem on muutunud väga tõsiseks, ma tean, et paljud ei taha seda üldse arutada, äh, öeldakse, et ah, nüüd seda leskede küsimust ma, ma olen sellest juba tüdinud, ei taha seda üldse arutada, kuid tegelikult see on palju tõsisem, kui me arvame. ja me peame seda arvesse võtma palju enam. nii et äh, nii et äh, me peame siin tõepoolest äh, põhilised probleemid siin ära tooma ja välja tooma ka poliitilised äh, meetmed ning tegevussuunad selleks, et neid probleeme lahendada, aitäh. suur tänu, proua Lämbert. suur tänu. panin tähele, et tegemist on jällegi soolise võrdõiguslikkuse debatiga komisjonis. nõustuksin väga palju ka sellest, mis raportis on kirjas. näiteks mis puudutab kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat ja töötute leibkondi, me peame tõesti kutsuma liikmesriike üles koostama äh, riigisiseseid strateegiaid, mis ühtiksid Euroopa Liidu üldiste eesmärkidega sotsiaalkindlustuse ja soolise dimensiooni vahel on ka olemas seos, nõustun sellega ka. tahaksin nimetada ka paari sõnaga rändepoliitikat. probleem tõstatas selle küsimuse. kas naismigrant mitte kui selliseid on käsitletud. tavaliselt käsitletakse seda temaatikat alati äh, justkui äh, need naised on osa äh, perest, naised, kes saadavad oma abikaasasid, aga muide, ka neis, seda naiste gruppi ohustab vaesus ja see on jälle omakorda seotud töötud, töötu leibkondade olukorraga siin on öeldud, et äh, vaeste töötajate küsimus on siin välja jäetud ja, ja ja ei ole täpselt äh, toodud välja seda, kuidas mõjutab madal sissetulek perekonna vaesust. muidugi arvamuse koostamisel on alati see probleem, et äh, arvamuse maht on väike, tavaliselt tuuakse välja kõik kõige olulisemad pealkirjad, ja siis püütakse neid laiendada ja täpsustada. ma tunnen kaasa autorile, aga ikkagi sotsiaalkindlustustega seotud temaatikad, tööhõive küsimused, nende jaoks on äh, kindlasti võimalus neid tõstatada. aga nüüd inimõiguste küsimus. põhiõigused põhiõiguste hulka arvatakse sageli ka õigus eluasemele, ka sellega on seotud omad probleemid, ligipääs tervishoiule on ära nimetatud vähemalt kahe kolleegi poolt, tõesti, need on põhiõigused ja samuti tahaksin rõhutada, et selles arvamuses on õiguste küsimus hästi välja toodud. proua Aitova, palun. suur tänu kõigepealt proua Zimmerile ja tahaksin öelda ka, et ma olen nõus nende kolleegidega, kes tahavad just naiste olukorda rõhutada. Eh, hindan eh, seda, et toodi välja, et on vaja konkreetseid meetmeid naistevastase võitlus, eh, vaesuse, naiste vaesuse vastaseks võitluseks. iseäranis praeguse majandus- ja finantskriisi ajal, see kriis on muutunud lausa sotsiaalkriisiks paljudes liikmesriikides, ka minu koduriigis, ja riikides võetakse meetmeid, kus vähendatakse just äh, avaliku sektori vahendeid, kaheksakümmend protsenti avaliku sektori töötajatest on aga naised ning äh, ei ole vaja rääkida mitte ainult äh, naistest, kes elavad eraldi ja nende probleemidest, aga sageli on probleeme naistega, kes elavad oma peredega, vanemate juures naiste-meeste suhe muidugi on ka või nende palgasuhe on ka muidugi oluline, seitseteist protsenti on ikka veel panga, palgavahe, samuti ei ole rasedate äh, naiste ja emade probleemid lahendatud, ei ole piisavalt lasteaiakohti, ei ole piisavalt sotsiaalkaitset, äh, üksikvanemad, üksikud naised ei saa samuti adekvaatset riigiabi, ei teenuseid, näiteks lastehoiuteenuseid ja seetõttu muutub vanemate vaesus ka laste vaesuseks. proua Zimmer tõi välja ka eakad naised, vähemuste, vähemuste hulgast äh, naised, samuti puuetega naised, kes kannatavad sotsiaalteenuste puudumise all kindlasti on vaja otsekohe adekvaatseid meetmeid võtta, et nende elanikkonnagruppide osukorda parandada. sinulga kuuluvad ka äh, sotsiaalkaitsemeetmed, et kaitsta töökohti, samuti tuleb äh, julgustada äh, finantseerimisprojekte, mis puudutavad just naisi, sotsiaalse kohanemise fonde. muidu tuleb naisi julgustada elukestvas õppes osalema ning oma kvalifikatsiooni tõ-, tõstma, iseäranis vähemuste hulgast pärit naisi. me oleme hääletanud samateemalisi raporteid ka oma komisjonis, muide naised on väga sageli just ähm, äh, ebasoodsas olukorras, sest nad töötavad ebakindla töölepinguga, samas peavad hoolt kandma oma pere ja laste eest. Nende olukord tööturul on ebasoodsam võrreldes meestega, seetõttu tuleb äh, õigusloomelisi meetmeid võtta nende olukorra parandamiseks ja see, sellel eesmärgil tegin ka mina oma muudatusettepaneku ähm,. Madame Grüni. proua Grüni, suur tänu ma arvan, et praegusel hetkel on võimalus tõesti üks kaunis tekst välja töötada ja jõuda ka üksmeelele lõpuks, et et tõesti rääkida naistest, keda vaesus eriti puudutab. nüüd minu arvates oleks vaja ka ikkagi rääkida laste vaesusest, muidugi ei saa kõike segada omavahel, aga tõesti, naiste vaesus on seotud laste vaesusega ikkagi kaheksakümmend, ikkagi üheksakümmend üheksa protsenti, aga samas ma nõustun sellega, et see ei ole nimetatud teksti teemaks. kui me räägime äh, naiste haridusest, siis peab rääkima kooliharidusest, ülikooliharidusest, naistel peab olema valik äh, karjääri äh, võimalusi valida ja ja kui kooli ja hariduse võimalusi naistele ei anta, siis jäävad nad sotsiaalselt tõrjutuks see on üks võimalus vaesusevastaseks võitluseks ja samuti tuleb alati toetada pro-, eh, nii-öelda naiste professionaalset taasintegreerimist ühiskonda, e-, elukestvat õpet, samuti tuleb abistada üksikvanemaid, kui on vaja tööl käia ja üksi last kasvatada, siis peab olema mingeid sotsiaalteenuseid, näiteks lapsehoiuteenuseid, et ikkagi aidata neid naisi. samuti tuleb rääkida sisserännanud naistest. sageli räägitakse mustlastest, aga kui mina vaatlen vähemusi, siis ma näen eelkõige, et probleemid puudutavad kõige raskemalt just naisi ja lapsi ja eh, väga tähtis on eh, niisuguste, niisuguse elanikkonnarühma integreerimine. sotsiaalkaitse on samuti oluline teema, naised, äh, kes töötavad, peavad olema kindlad, äh, et kui nad töötavad, kes, kus on nende lapsed, aga see on seotud ka äh, nende nii-öelda pereelu finants, finantsküljega, kas lapsi omada, kus lapsi hoida, kui palju see maksab ning konkreetsemalt öeldes, kui töötajaid vallandatakse siis ei arvestata sageli naiste olukorraga ja sellega, milline on nende perekondlik olukord, millised on perekondlikud kohustused. igal juhul on tegemist väga hea tekstiga, suur tänu. probleem soovis ka väga lühidalt veel sõna võtta. Uh, uh, aitäh, proua esinaine. tahtsin uh, paluda teil alla kirjutada kirjalikul avaldusel nelikümmend kaheksa, mis puudutab äh, ühe vanemaga perekondi. ma olen alla kirjutanud äh, sellele deklaratsioonile ja proua Zimmer seda ka mainis, meie siin räägime siiski üldiselt äh, vaesusest ja sellele lihtsalt lisandub see naiste aspekt. ja ma näen muudatusettepanekutes on palju selliseid, kus räägitakse üksikvanematest, naiste pensioniküsimustest, naistest maapiirkondades. ja mina kasutaksin seda arutelu selleks, et tulla välja ettepanekuga Prantsusmaal äh, naiste õiguste eest võitleja advokaat, äh, kes on töötanud äh, palju selle kallal, et seda naiste teemat edasi viia ja võib-olla saaksime kuidagi äh, neid teemasid äh, ühendada ja võib-olla ka raportöör on sellest huvitatud, et äh, see arutelu ka meie raportis kajastuks. nüüd proua Plamm, palun. Juste pour vous dire, euh, madame la présidente, que je olen täiesti nõus äh, proua Maranatsa. ma olen täiesti nõus sellega, et võiksime tõepoolest kuulata ära proua Alini seisukohad, ta on väga kõrgetasemeline jurist, kes äh, pidevalt pöörd-, puutub kokku kahekümne seitsmes liikmeriigis just naiste juriidilise olukorraga. ja sellise algatuse puhul me peaksime enne muidugi konsulteerima ja, ich dachte, Sie hätten Frau Plamp das Wort gegeben. Äh, vabandust, ma arvasin, et te andsite äh, proua Plumile sõna. esiteks ma tahaksin tänada teid selle eest, et olete väga selgelt äh, välja öelnud, et on arutelu nende kahe komisjoni vahel ja nii äh, selles komisjonis kui ka teises komisjonis äh, töötab hulgaliselt naisi ja me soovime koostada täpse raporti naiste õiguste olukorrast, aga tarvis on leida ühised kokkupuutepunktid, teha koostööd. meie peame vaatama üldisemaid aspekte, mida naiste õiguste komisjon on tõstatanud ja võtma vastu need koostöös nendega. teatud ettepanekute puhul tuleb teha tõhusat koostööd ja naiste küsimused Mm, geograafiliste aspektide küsimused, etniliste vähemuste küsimused, need on kõik äh, väga konkreetsed küsimused ja sotsiaalsed küsimused, mis puudutavad naisi. ka mm, need peab Naiste Õiguste Komisjon sisse tooma. tegemist on keerulise teemaga, sest äh, igaüks äh, omab seisukoht selle kohta, mida sisse tuua. ja ma usun, et on võimalik teha palju erinevaid muudatusettepanekuid, aga et lõpptulemus peaks olema tasakaalustatud. tööhõivekomisjonina tuleb teha väga, väga tihedat koostööd naiste õiguste komisjoniga me tahame, et raport keskenduks konkreetsetele küsimustele ja teemadele ja et täiskogu selle heaks kiidaks. nii et sisse tuleks võtta kõik üksikasjad, mis on olulised ka inimõiguste seisukohast, nagu proua Lämbjot ütles, tuleb arvestada nende äärmiselt tähtsate aspektidega. vaesus, sotsiaalne kaasatus, sotsiaalsed aspektid, asjaga tuleb tegeleda terviklikult, kui me tahame leida lahendusi ja sotsiaalkindlustussüsteemide erinevad äh, individualiseeritud aspektid hästi, aga tuleb vaadata pilti ka üldisemalt. juurdepääs äh, maju-, elamumajandusele, puhtale joogiveele ja kõik need asjad seonduvad inimõigustega ja ma pean seda äärmiselt oluliseks subsidiaarsuse teema, siin on meil erinevaid seisukohti ja peame arvestama mm, sellega, mida see Euroopa Liidu tasandil tähendab. et meil oleksid olemas ühised eh, mõõdikud, näitajad erinevate riikide jaoks. et oluline on, et oleks olemas tahe teha koostööd naiste õiguste komisjoniga. Merci, madame la rapportrice. Effectivement, euh, rien n'interdit. Euh, tõepoolest äh, miski ei takista meie komisjoni liikmetel äh, äh, esitama muudatusettepanekuid naiste teemal naistekomisjonile, nii saaksime oma ressursse siis mõistlikumalt kasutada. nüüd kuuenda oktoobrini kella kuueni õhtul on muudatusettepanekud teretulnud ja kaheksandal novembril Neid äh, analüüsime, et üheksandal hääletada ja kahekümne üheksandal, kolmekümnendal novembril naistekomisjonis äh, tuleb see arutusele. sellega on see päevakorrapunkt lõpetatud, annaksin nüüd sõna hetkeks härra Särkasele, sest teil üleeile toimusid äh, läbirääkimised ja ta saab meile anda ülevaate läbirääkimistest äh, nõukoguga. härra Sarkas, palun. suur tänu, kolm minutit ja puudutan kolme küsimust. mis on toimunud, missugused probleemid praegu on ja mis järgmise paari nädala jooksul toimuma hakkab. mis siis on toimunud? viieteistkümnendal toimus mitteametlik äh, kolmepoolne kohtumine komisjoni ja ka mm, libekomisjoniga. ja ma ise osalesin ka kahekümne kaheksandal, kohtusin ma raportööridega, kellele ma selgelt äh, rääkisin, missugused teemad päevakorral on, libe hääletas oma raportit, nii et me oleme jõudmas viimasesse faasi selle küsimusega seoses. raport, mis sisaldab ka osa üldse loa kohta, see on üks osa, aga teine osa on sotsiaalsed õigused, tööhõivealased õigused töötajate puhul, kes tulevad Euroopa Liitu ebaseaduslikult ja me jääme ühtse loomadirektiivi juurde, arvestamata nende õigustega. libe on siin äh, juhtkomisjon ja nemad ongi seepärast soovinud seda arutelu me tahame esimesel lugemisel seda läbi suruda, aga on tähtsaid äh, teemasid. komisjonil ei ole probleeme seadusandlike ettepanekutega, aga kaks äh, probleemi sotsiaalkindlustusõigused. me hääletame Lamberti raporti üle. milles äh, kolmandatest riikidest äh, pärit töötajatel on kõik äh, sotsiaalkindlustusõigused ja isegi teatud piirangud, mis eksisteerisid, need on kaotatud, liikumine Hispaaniast Itaaliasse või Itaaliast Saksamaale, mingeid piiranguid ei ole. ehk siis kaheksa, kaheksa, kolm on ära kaotatud, mis puudutab konkreetseid piiranguid kolmandatest riikidest pärit isikutele. direktiivis on aga miski, millega taasinkorporeeritakse need piirangud sotsiaalkindlustussüsteemi nii et neil ei ole ikkagi võimalust kasutada neid õigusi. me leiame, et äh, kõikidel peaks olema võrdne õiglane juurdepääs sotsiaalkindlustussüsteemile. me ei saa tagasi tulla millegi juurde, mis on juba lahendatud. teine osa puudutab töötajaid, kes tulevad eh, kolmandatest riikidest Euroopa Liitu, aga keda hõlmab eh, nii-öelda lähetusdirektiiv. kahjuks üheksakümmend kuus seda ei hõlma. ning kardetakse, et nende suhtes kohaldub äh, liikmesriikide seadusandlus ja mitte äh, see direktiiv, aga tarvis on, et neile kehtiks ühtne kohtlemine ja seepärast ka üldse loa direktiiv ning me peame, tegeleme sellega tõsiselt, komisjon on meie poolt, aga nõukogus on mitmeid riike, kes on diametraalselt vastu meie positsioonile reedel lõuna paiku me saame arvamused ja järgmised paar nädalat jätkub see kolmepoolne arutelu komisjoni ja nõukoguga. me loodame selle direktiiviga hakkama saada esimesel lugemisel ka oluline on vaadata erinevaid sellega seonduvaid aspekte, see on tähtis teema Euroopa Liidule ja peame arvestama üldise ksenofoobia, rassismi keskkonnaga ning kuigi on olemas surve üldse lava suunas, see kõik on väga tundlik küsimus sest äh, tuleb vaadata, et kolmandatest riikidest isikutel oleksid äh, konkreetsed õigused ja nad äh, saavad mm, võrdväärsed sotsiaalkindlustusõigused. Euh, euh, me saadame meili komisjoni liikmetele sellel teemal siis ka laiali. ja need on kõik väga tundlikud küsimused eriti just äh, päevakajalisi sündmusi arvestades. nii et äh, selle aruande põhjal, mis te meile tegite, võimaldame siis äh, enne reedet komisjoni liikmetel ka reageerida. nüüd on meil arutluse punktid ammendatud ja on jäänud üle öelda tere tulemast Laslo Andorile, volinikule, kes sai äh, meie aruteludest äh, osaliselt ka osa siin oodates ja loodan, et äh, nüüd selle all ei kannata meie avalik arutelu ja komisjon saab rääkida enda valdkonna töökavast bienvenue, monsieur le commissaire. tere tulemast, härra volinik. Te olite eile teises kontekstis samuti meie ees kuulamise käigus, mille organiseerisime koos libe komisjoniga, see puudutas roomide olukorda Euroopas. täna aga räägime teie valdkonna töökavast kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks. nüüd palun, sõna on teil. Thank you much, eh, madam chair, honorable mem-. suur tänu, proua esimees, auväärsed eh, parlamendiliikmed, tõepoolest eile toimus kohtumine, mis minu jaoks oli äärmiselt eh, kasulik selleks, et mõista parlamendi seisukohti romide küsimuses ning ähm, me ja tööprogrammiga seoses äh, on võimalik mul teha nendes osades veidi lühemalt, sest äh, meile juba sellest rääkisime. aga endiselt on päris palju asju, mida arutada, sest nagu äh, president Strasbourgis oma sõnavõtus ütles, oluline on, et äh, töökohtade loomine ja vastavad meetmed tugevneksid ning äh, minu valdkond, äh, tööhõive ja sotsiaalküsimused on üks nendest, kus tuleb tegutseda. seepärast me soovime tugevat koostööd erinevate institutsioonide vahel. ma olen täiesti teadlik, et te eh, võib-olla soovite arutada ka mõningaid muid päevakohalisi teemasid, mitte ainult eh, tööprogrammi. eilne demonstratsioon eh, tuletas meile samuti meelde meie kohustusi ja andis meile palju mõtteainet. ja ma ei tahaks seda uuesti kommenteerida, kuigi ma võin seda teha ka eile, me tegime vastavavalduse seoses demonstratsiooniga oluline on, et dialoog oleks avatud ning et äh, sotsiaalne dialoog jätkuks ja on oluline osa Euroopa sotsiaalsest mudelist. väljakutsed meie ees on kahesugused. tarvis on tegeleda pakiliste lühiajaliste probleemidega, tulemaks välja kriisist ja eriti mis puudutab tööhõive võimaluste ja sotsiaalsete probleemide lahendamist. samas tuleb aga keskenduda ka pikemas perspektiivis olevatele väljakutsetele, kliimamuutused, globaliseerumine, elanikkonna vananemine, kõik need nõuavad loomulikult äh, kaugeleulatavaid strukturaalseid muutusi ja tarvis on prognoosida tulevasi protsesse ja sellest, selle põhjal teha vastavad kohandused. kui me tahame seda protsessi normaalselt hallata, siis tuleb proaktiivselt võtta meetmeid tööturul ja kaasajastada oma tööturusüsteemi, seepärast on meil olemas Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia ja see moodustab poliitikaraamistiku meie tegevustele. Äh, tööhõive ja sotsiaalpoliitika on selles väga olulisel kohal. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal komisjoni tööprogramm on äh, väga tugevalt keskendunud kaks tuhat kakskümmend strateegia toetamisele kolm peamist prioriteeti on, mida mina näen, esiteks reaalsuses kasvu tekitamine, see tähendab kiireloomuliselt uute töökohtade loomine ja toetuse pakkumine haavatavale elanikkonnarühmadele. seepärast on Euroopa kaks tuhat kakskümmend paika pannud mitmed olulised algatused. tööhõive ja sotsiaalpoliitika mängivad enamiku nende puhul olulist rolli vaesus vastu ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemine on üks olulisemaid teemasid. ning ähm, Youth on the Move algatus, selle eesmärk on äh, parandada noorte mobiilsust ja nende juurdepääsu äh, kvaliteetsetele töökohtadele. aasta lõpuks ma pakun välja uue algatuse Uued oskused tööhõives. ja samuti puudutab see üleminekut madala süsiniku sisaldusega majandusele ja äh, pakun välja ka Euroopa vaesuse ja tõrjutuse vastu võitlemise platvormi enne aasta lõppu. järgmisel aastal jätkame tõhusat tööd aktiivse kaasatuse teemal, äh, kasutades ära Euroopa vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise aastat. järgmine kuu tuleb komisjon välja oma esimeste ideedega seoses eelarve läbivaatamisega. me tahame avada arutelu seadusandlike ettepanekute üle järgmise mitmeaastase raamistiku üle, mis äh, tuleb välja järgmise aasta teisel poolel me peame äh, keskenduma väljakutsetele, mis on Euroopa Liidu ees praegu ja keskenduma Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkidele, see tähendab, raha tuleb investeerida sinna, kus see toob kõige suuremat lisandväärtust. meie peamine vahend on Euroopa Sotsiaalfond. see peab jätkuvalt äh, täitma oma ülesannet ka vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastases võitluses, aga siin on võimalik asju ka paremini teha fond peab olema tulevikus tugevalt seotud Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiaga. tarvis on vaadata tulemuslikkust ja ma leian, et Euroopa Sotsiaalfond peaks olema ka nähtavam Euroopa tasandil. järgmisel nädalal tulen hemisaiklatse teie soovil äh, ja teen avalduse sellel olulisel teemal. ma olen näinud juba teie komisjoni arvamuse projekti ja võin öelda, et äh, mul on väga hea meel näha, et analüüs ja järeldused äh, olulistel teemadel nagu Euroopa Liidu põhiülesanded ja nii edasi äh, on väga lähedal meie seisukohtadele. Euroopa globaliseerumisega kohanemise fond on samuti äh, Äh, mänginud olulist rolli kriisiga toimetulemisel. nagu te teate, see on veel üks fond, mis on väga lähedalt seotud Euroopa Sotsiaalfondiga. kahe tuhande üheksandal aastal laiendasime sekkumisi võimalusi, näiteks äh, kriisi tulemusel koondatud töötajate toetamiseks. osana oma järgmise aasta tööprogrammist äh, kavatsen välja pakkuda sekkuda kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani kriisiga seotud erandite pikendamist, mis muidu äh, kaotaksid kehtivuse kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, samuti pakun välja uue globaliseerimisega kohanemise fondi äh, põhimõtted ja nii, et oleks võimalik toetada hätta sattunud töötajaid kiiremini teine osa puudutab demograafilise muutuse sotsiaalmajanduslikku mõju. elanikkonna vananemisel on kaugeleulatuvad tagajärjed, eriti töötajatele, tervishoiule, pensionisüsteemidele. pensionite kohta tuleme välja dokumendiga juulis ja oleme arutanud pensionisüsteemi tuleviku üle komisjoni jaoks on oluline tagada pensionisüsteemi jätkusuutlikkus ja adekvaatsus, arutada selle üle poliitilisel tasandil. tegemist on keeruka teemaga, mis on seotud põlvkondadevahelise solidaarsusega ajal, mil surve riikide eelarvetele järjest kasvab. ma huviga ootan parlamendi seisukohti sel teemal kui konsultatsioonid on lõppenud, siis äh, peame mõtlema hoolikalt järgmiste sammude üle. ma näen vajadust äh, valge raamatu järele selleks, et äh, reageerida välja pakutud seisukohtadele ja pakkuda välja edasisi meetmeid. kolmas teema, töötajate kui kodanike õigused. siin ma tahan öelda, et romi vähemuse olukord jääb äh, komisjoni päevakorras äh, prioriteetsele kohale. me käsitlesime seda teemat põhjalikult äh, eile, aga kui teil on veel mingeid küsimusi, siis võime üksikasjalikumalt seda uuesti arutada. auväärsed parlamendiliikmed, enne kui lõpetan, mõni sõna veel olemasolevate õigusaktide läbivaatamise kohta ja olemasoleva õigustiku rakendamise kohta. üks äh, prioriteete on tööõigus, see on kindlasti teie jaoks kõige huvipakkuvam. esimene õigusakt on tööaja direktiiv. esimene katse olemasolevat seadusandlust muuta lõppes ummikuga. komisjoni seisukohast ei ole see loomulikult poliitiliselt ega õiguslikult vastuvõetav kindlasti ei ole tegemist olukordaga, mida võib nimetada jätkusuutlikuks. president Barroso on selle teema kohta teinud samuti avalduse ja ma lähtuksin sellest, tarvis on uut lähenemist Euroopa Liidu tasandil. see peaks hõlmama erinevate töömustrite läbivaatamist, arvestamist e, uute arengute e, ja arengutega informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogias novembris algab meil teine äh, konsultatsioonifaas sotsiaalpartneritega. samas esitame aruande direktiivi rakendamise kohta ning uuringu äh, tööaja reeglite sotsiaalmajandusliku mõju kohta. tarvis on leida tee välja praegusest ummikust. ma teen kõik endast oleneva et kahe tuhande üheteistkümnenda aasta esimesel poolel esitatakse vastav ettepanek ja et välja pakutud lahendus oleks kõikidele vastuvõetav. teine väga keeruline eh, õigusakt on töötajate lähetuse direktiiv. siin on kahte liiki probleeme. esiteks probleemid, mis on seotud direktiivi rakendamise ja jõustamisega. teiseks tasakaalu leidmine töötajate põhiõiguste ja siseturu põhivabaduste vahel. komisjon praegu kaalub äh, sellist, sellega seonduva ettepaneku võimalikku sisu. ettevalmistustöö on käimas ning oluline on konsulteerida väga mitmesuguste sidusrühmadega, seal äh, Eh, hulgas Euroopa Parlament ja sotsiaalpartnerid enne selle ettepaneku vastuvõtmist, aga see kahjuks ei saa toimuda enne kui kahe tuhande üheteistkümnenda aasta viimases kvartalis. auväärsed parlamendiliikmed, ma olen vägagi teadlik Euroopa Liidu poliitikate sotsiaalsest mõõtmest ja see teadmine suunab mind kõikides minu tegevustes. meie ülesanne ei ole mitte ainult žongleerida abstraktsete ideedega ja välja tulla teatistega, mis lähevad arhiividesse. me tahame vastata Euroopa kodanike vajadustele, meeste ja naiste vajadustele, kes kannatavad majanduskriisi tulemusel. me tahame aidata töötajaid, kes tunnevad muret töötingimuste pärast, kes on koondatud või kaotanud oma töökoha ja sealsamas on ka noored, kes ei suuda leida tööd ja on mures oma karjääri pärast. samuti vanemad inimesed tunnevad muret oma pensionite pärast. me öö, oleme teadlikud nendest muredest ja ma olen kindel, et me suudame leida lahendusi, millega neid inimesi aidata ja nüüd hea meelega kuulan ära teie ettepanekuid ja seisukohad aitäh, härra volinik. Te olete vägagi edukas, sest äh, äh, lisaks nendele aruteludele, mis toimusid juba siis, kui teie ootasite oma järjekorda, on meil siiski veel kuusteist kolleegi, kes soovivad ka selles arutelus osaleda ja enne, kui neile sõna annan, tahtsin öelda, et äh, pensionite rohelise raamatu küsimus on meie komisjonile äh, väga oluline, peame ka arvamuse koostama ja püüame kinni pidada sellest avaliku konsultatsiooni tähtajast. parlamendi resolutsioon saab välja tulla alles pärast veebruari täiskogu kaks tuhat üksteist nüüd aga annaksin sõna koordinaatoritele kolmeks minutiks ja pärast teised sõnasoovijad. kõigepealt härra Uri ja siis härra Sarkas. aitäh, proua esinaine väga suure huviga kuulasin voliniku sõnu ja mulle tundub, et äh, meie lähenemine on väga sarnane äh, tema omaga. mul on äh, mõned omapoolsed küsimused. kõigepealt pensionide küsimus tahaksime teada, mm, kuidas selle teemaga edasi minnakse, me sooviksime pikemat konsultatsiooniperioodi. mitmed parlamendifraktsioonid äh, tegelevad selle küsimusega tõsiselt, korraldatakse ka konverentse ja kui on äh, selleks võimalust, siis äh, oleks hea pikendada seda avaliku konsultatsiooni perioodi ja see rikastaks arutelu eile oli kuulamine romide küsimuses ja mul on hea meel, et lõpuks ometi hakatakse otsima üle-euroopalist lahendust sellele küsimusele ja see on oluline nii, nii Euroopa Komisjonile kui ka meile. kuid äh, monitooringu jälgimise teema ei ole praegu piisavalt äh, esindatud kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias. me ei räägi siin mitte ainult äh, rahalistest ressurssidest, peame vaatama, millised on käegakatsutavad tulemused. loodan, et tööaja direktiivi osas äh, tuleb äh, lahendus, mis vastab kõigi ootustele. loodan, et veel sel aastal on äh, võimalik konkreetseid ettepanekuid ka selles töökavas äh, arvestada. nii et see on minu poolt äh, tundub, et kõik. ja loodan, et meie koostöö saab tulevikus olema sama viljakas, kui ta on olnud senini. aitäh, nüüd annaksin sõna härra Sarkasele, siis proua Harkinile. koordinaatorid äh, on arutanud äh, seda konsultatsiooniperioodi pikkust, mis puudutab rohelist äh, raamatut pensionide osas ja nagu me ütlesime esimesel mõttevahetusel, me ei saa sellest äh, tähtajast kinni pidada, mis komisjon ette on näinud, meie aeg ei vasta võib-olla või meie ajaarvestus, arvestus ei vasta täpselt sellisele, mis on ette nähtud äh, komisjoni plaanis, aga nüüd äh, härra Sarkas, palun. suur tänu, eesistuja tahaksin samuti tänada volinikku ja püüan jääda kolme minuti piiresse. esiteks, ma leian, et tänane kohtumine on väga tähtis, me peame tõepoolest äh, rääkima nendest küsimustest, mis on äh, olulised äh, eurooplastele täna, et me ei räägi siin ainult äh, komisjoni ja selle teenistuste ajakavast, vaid me peame arvesse võtma ka neid meeleolusid, mis valitsevad täna tänavatel. ja need suured mured, mis meid kõiki praegu ümbritsevad, on niivõrd tähtsad, et komisjonil peaks olema ka teatud äh, nähtavus äh, nendes küsimustes, näiteks romide küsimus on väga oluline ja loodan, et äh, volinike kolleegium võtab arvesse ka inimeste tegelikke probleeme. nüüd need seadusandlikud algatused, millest te rääkisite, need on tõepoolest väga tähtsad ja samuti töö, mis toimub äh, tööaja direktiiviga parlament on alati olnud avatud sellele, et leida viise ummikust väljajõudmiseks ning äh, konkreetsete probleemide lahendamiseks liikmesriikides. parlamendil on olnud vägagi selge seisukoht, et me ei peaks äh, muutma kriteeriume, mis on juba vastu võetud, näiteks flexicurity osas. nii et ühelt poolt muidugi paindlikkus, meid peab olema ka turvalisus. me ei saa rääkida ainult paindlikkusest, jättes kõrvale ühenduse õigustuse, ühenduse õigustiku ähm, äh, sätteid ja kolmas teema, mis minu jaoks on väga oluline, täna te rääkisite enda valdkonna teemadest, kuid tegelikult ei ole siin tegemist äh, mitte ainult teie valdkonnaga või teie tööga, vaid küsimus on selles, et Euroopa ees seisavad äh, probleemid ja otsused, mis äh, vajavad tegemist just äh, nõukogu tasandil. härra Van Rompuy vaatab äh, väga suure üllatusega meie ettepanekutele. ta nagu ei tundu veel tajuvat äh, seda koosotsustusmehhanismi. ja see on see suur probleem kuidas me võtame arvesse seda, mida tänavatel inimesed nõuavad, sotsiaalset õiglust, sotsiaalset võrdsust, me ei saa rääkida vastava lepingu üheksandast äh, artiklist, see kõik peaks peegelduma ka teie päevakorras komisjonis. nii et me peame olema väga avatud sellele, mis toimub äh, tänaval kõigepealt äh, härra äh, Har-, proua Harkin. suur tänu. mul on samuti väga hea meel kuulda seda, millest äh, rääkisite. Te vastasite vajadusest vastata meie kaaskodanike vajadustele, ma nõustun teiega, aga kõiges selles me saame ju ainult anda lubadusi selle kohta, mida me suudame täide viia ja vastupidi. ja see ongi oluline Euroopa Liidu jaoks, see loob reaalsusega, igapäevaeluga seose. inimesed vaatavad oma elu, igapäevaelu seisukohast Euroopa Liidu institutsioone ja kui nende ootustele ei vastata, siis ähm, äh, see on väga halb. Te räägite Euroopa Sotsiaalfondi äh, kohandamisest Euroopa eh, kakskümmend kakskümmend strateegiale. Eh, e-, Iirimaal on eh, olnud selliseid plakateid üleval, kus kutsuti üles töökohti looma, nüüd küsitakse kriitiliselt, kus need töökohad siis on, mida kunagi lubati. me peame mõistma, kuidas me, meie vahendid või Euroopa Liidu fondid aitavad kaasa eh, kodanike vajaduste parandamisele, töökohtade loomisele ja nii edasi. mul on ka hea meel kuulda seda, mis te rääkisite Euroopa globaliseerumisfondist, selle tegevuse pikendamisest, muidugi on hea analüüsida eh, tehtud tööd ja õppida eh, tehtust rääkisite te ka demograafilistest muutustest, rääkisite paari sõnaga ka pensionidest, ei rääkinud pikaajalisest hooldusest, võib-olla kuuleks selle kohta ka teie käest midagi. mul on hea meel, et te rääkisite olemasoleva õigustiku parandamisest ja selle eh, rakendamise kontrollist just see mõjutab igapäevaelu ning samuti äh, nõustun kolleeg Sarkasega, kui äh, räägitakse siseturu vajadustest ning töötajate põhiõiguste tagamisest. Te, te ütlesite, et töötajad ei hooli artiklist üheksa. mitte, et nad ei hooliks, aga nad ei öö, oska ennast suhestada siseturu vajadustega. me peame õige tasakaalu leidma siseturu ja töötajate vajaduste vahel. ning viimane kommentaar. nõustun ka sellega, mis te rääkisite mustlaste õiguste kohta, me muidugi kaitseme ka nende õigusi. Teie tänased sõnad olid ambitsioonikad ja ma ootan suure huviga edasist koostööd teiega. suur tänu, proua Lambert ja siis proua Zimmer. suur tänu, suur tänu, volinik, teie sõnavõtu eest ma muide hindan väga teie optimismi, kui te rääkisite vajadusest leida lahendusi. meil mm, on hea meel, et need ettepanekud, mis poetavad uusi eh, süsinikuvaba majandusega seotud töökohti, on nii tähtsale kohale tõstetud. nüüd tööaja direktiivi puhul mainisite te ka erinevaid ähm, töövorme, eh, mis on tekkinud. Eh, üks küsimus, mis meid kõiki puudutab, on eh, see tööaja paindlikkus. olgu see siis seotud kodutööga või mitte, tööandja väga sageli eeldab nüüd, et töötaja peab olema kakskümmend neli tundi ööpäevas kättesaadav, kas sellele ei saaks mõelda? samuti tahaksin kuulda isaduspuhkuse kohta teie käest. Te teate, me oleme arutanud siin rasedate töötajate direktiivi, volinik Reding rääkis, et emaduspuhkuse ja isalduspuhkuse ühendamine ühte direktiivi ei oleks õige, aga meie tahaksime ikkagi kuulda teie lubadust, et, et ka komisjon eh, tuleb välja eraldi algatusega isade puhkuse kohta aastaks kaks tuhat üksteist, see on oluline. eriti praeguste diskussioonide valguses, kui me arutame just emaduspuhkust. ja selle, ja vastavat direktiivi. sotsiaalpoliitika agenda, kui me tegeleme Euroopa kakskümmend kakskümmend strate-, strateegiaga ja seostame seda vastu, vaesusevastase võitluse platvormiga, siis peab ütlema, et sotsiaalagenda ei ole ju ainult vaesusevastase võitlusega seotud, see puudutab ka diskrimineerimise vastast võitlust. me teame, et äh, praegusel hetkel on rõhud õiged äh, ja töötatakse välja rassilise ja äh, rahvuse põhjal diskrimineerimise kaotamist, aga seda tuleb seota, seostada ka tööturu õigu, tööturuõigustikuga ootame vastavaid ettepanekuid Euroopa Komisjonilt. soovitustes, eh, mille eh, komisjon tegi, räägiti ka aktiivsest elanike kaasamisest. Eh, see on seotud riikide poliitikaga, kuidas teie kavatsete teiste peadirektoraatide ja volinikega koostööd teha, et tõesti mm, tagada ükskord ka avalike teenuste kvaliteet? prioriteet, me teame, et sotsiaalse ühtluse tagamiseks on neil väga tähtis roll ühiskonnas. ja nüüd äh, proua Zimmer ja siis võib-olla vastab meile ka volinik küsimustele. suur tänu. jätkan sealt, kus kolleeg Jean Lambert lõpetas. hindan samuti teie optimismit olin üllatunud tööaja direktiivi uue ettepaneku üle. kui ma õigesti aru sain, tunneb komisjoni president, et ajad on muutunud ja see peaks kajastuma ka direktiivis. tootlikkus on muutunud töö on muutunud. arvan seetõttu, et äh, uued ettepanekud on, on teretulnud, ma äh, ootan neid su-, suure huviga. Te rääkisite ka põhiõiguste hartast olen kindel, et äh, teiegi tegelete oma portfelli raames põhiõiguste küsimustega. selles hartas on tegelikult suhteliselt vähe sotsiaalseid õigusi kajastatud ja mulle tundub, et kõik artiklid pole ka veel äh, rakendust leidnud. mind huvitab, kuidas teie ja teie kolleegid Euroopa Komisjonis lahendate sotsiaalsete õiguste küsimusi ja teiseks Euroopa vaesusevastase võitluse, sotsiaalse tõrjutuse vastase võitluse, mm, sotsiaalse tõrjutuse vastase võitluse platvormi eh, elluviimise kohta peaks, peaks olema ka mingi analüüs, kas on olemas mingi kampaania sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse vastaseks võitluseks, kas on olemas mingisugused spetsiifilised meetmed välja töötatud või on mingisuguseid konkreetseid eesmärke ka püstitatud? põhiõiguste rakendamise vajadus liikmesriikides puudutab minu arvates ka koostööd volinikuga, kes tegeleb energiaküsimustega. näiteks äh, tuleb arvestada CO2 emissioonide vähendamisega, e, e, elamu elamumajanduses toimuvate renoveerimistöödega. E- väga oluline on aidata üürilisi elanikke, kaitsta elanikke ka e- energia või elektrikatkestuste eest. tahaksin kuulda suure huviga, e- kuidas teevad volinikud üksteisega koostööd ka põhiõiguste tagamisel. proua Zimmer, teie aeg on otsas. palun, nüüd saab sõna härra volinik. sest teile on veel küsimusi esitatud. suur tänu. ma saan vastata enamusele küsimusele Te küsisite pensionialaste konsultatsioonide ajakava kohta. tahaksin tõesti ametlikku tähtaega edasi lükata, esialgne tähtaeg oli viisteist november, aga ma mõist-, mõistan ka, et parlamenti häält tuleb kuulda võtta. ega seda tähtaega ei saa kauemaks edasi lükata, kui siin proua esinaine väitis tähtis on garanteerida see, et ka parlamendi soovitusi arvestataks, kui analüüsiga algust teha, tehakse rohelise, äh, rohelisele raamatule järgneb valge raamat, ilmselt meie töö saab alguse teises kvartalis ja ja me saame kindlasti arutada teie ettepanekut kalendri kohta kavatseme teie ettepanekuid arvestada, ametlik tähtaeg peab siiski paika jääma, sest kõik äh, sidusrühmad, eksperdid, lobirühmad saadavad no viieteistkümnendaks novembriks oma ettepanekud, et siis asju kontrolli all hoida, tahaksin rõhutada, et kahekümne üheksandal novembril organiseerib Euroopa Komisjon vastavateemalise kongressi ja ka teie ja raportöörid olete teretulnud. olen kindel, et meie dialoog kujuneb viljakaks. ma küll ei nimetanud oma sõnavõtus, aga saan seda mm, küsimust käsitleda nüüd nimelt tööohutusteema on arutusel olnud, eile arutasin seda ka Euroopa Parlamendi liikmetega ja võin teile kinnitada, et enne aasta lõppu tuleme me välja õigusloomelise ettepanekuga siis, kui on lõpetatud mõjuhinnang oleme kindlad, et tähtaeg, tähtajast saab kinni pidada. ja eh, si-, hiljem tehakse ka skeleti ja lihaskonna haigusi käsitleva määruse ettepanek. samuti tahaksin rõhutada, et äh, suitsetamisvastane kampaania on oluline, kindlasti saab Euroopa Komisjon kaasa rääkida selles valdkonnas. samuti küsiti minu käest paindlikkuse turvalisuse kohta ja, ja tööhõivepoliitika kohta. ma ei taha teile uut oskuste ja tööhõive kava siin hindama hakata, aga ma tahaksin öelda, et eh, tööga on juba algust tehtud, näiteks eh, on meil üks suur projekt, mis puudutab noori ja noorte liikuvust, noorte liikuvust. see on väga tundlik teema, me peame ikkagi arvestama ka elanikkonna pikemaajalist hõivatust, kui me räägime mobiilsusest, siis toome välja, et see puudutab noori eelkõige, aga eh, miks mitte ka teisi elanikkonnagruppe. kui räägitakse paindlikkusest, siis on selge, et noorte puhul on paindlikkust kindlasti vähem. paindliku turvalisuse küsimus on oluline eelkõige teistele elanikerühmadele, et, et ähm, oma tööelu pare-, paremini organiseerida. loomulikult peame vastama ka aja väljakutsetele, kriis on äh, oma mõju avaldanud ka meie algatustele ning meie kontseptsiooni sisule. strateegia kakskümmend kakskümmend eesmärgid sõltuvad kõik juhtimisest, me teeme praegu selle kallal tööd eesistuja Belgiaga. EBSCO nõukogu roll edusammude jälgimisel ei ole veel täpselt määratletud. me tegeleme sellega. tahaksime piisavalt kaalu anda nendele, kes tõesti ähm, seda valdkonda tunnevad. nimelt, kes tunnevad tööhõive ja sotsiaalpoliitikat loomulikult soovin olla järjepidev. kui ma räägin lubadustest ja äh, eeldatavatest tulemustest ja nii edasi ja nii edasi, aga ikkagi eh, tahaksin jätkuvalt olla optimistlik ja nimelt seda ka tööaja küsimustes. sotsiaalpartneritega konsultatsioonide esimeses voorus olen ka mina osal-, osalenud ja peab ütlema, et et need konsultatsioonid alati julgust sisendavad. võin teile öelda näiteks, et äh, minu kohtumised Suurbritannia valitsusega näitasid, et nad on väga avatud uuele lähenemisele. ja seetõttu kindlasti peab jätma ruumi ka võimaluse kaaluda uusi vahendeid ja peab olema ka optimistlik, kas või natukenegi. samuti tuleb anda võimaluse sotsiaalpartneritele oma ettepanekutega välja tulla, rääkida oma vajadustest isiklikult ootan nii-öelda uut hingust, mis võiks tekkida pärast seda, kui avaldatakse sotsiaalkonteksti kohta uued aruanded. see annab võib-olla meie arutelule uue dimensiooni ja aitab meil võtta uusi samme. mis puudutab töötajate lähetamise direktiivi arutelu sotsiaalsete õiguste üle, siis äh, ma võin öelda, et kui me selle kallal töötame, ettepaneku teeme, siis see sisaldab viidet sotsiaalsetele õigustele, eriti streigiõigusele. ma ei kujuta ette ettepanekut, mis ei sisaldaks sellist äh, aspekti. ma arvan, et äh, küsimus on õige tasakaalu leidmises erinevate aspektide vahel ning eesmärk on loomulikult, et äh, see direktiiv toimiks paremini, mitte ei tekitaks edasisi vastuolusid, mis oleks ilmselgelt äärmiselt äh, kahjulik. energiatõhususe programmi näidet mainiti. selle puhul on tegemist äh, küsimusega, mille puhul võime rääkida ka teiste volinikega, eriti härra Oettingeriga, ja võib-olla on tõesti tõsi, et ei ole piisavalt uuritud, mida veel saab teha. erinevate liikmesriikide puhul on selle asjakohasus erinev, seda peab märkima, aga on äh, liikmesriike, kes teevad päris palju energiatõhususe projektidega ja nende tulemusel vähendatakse ka majapidamiste jaoks on tavaenergiaga seotud kulutusi ja kui tarvis, siis ma võin ka härra Tegeriga selles küsimuses koostööd teha. emaduspuhkus, äh, see on kindlasti asepresident Redingu küsimus, kuigi ma olen nõus teie kommentaariga, nii et ma kindlasti annan talle edasi teiepoolse huvi selle teema vastu aitäh, nüüd äh, kahes osas järgnevad kõnelejad. kahjuks äh, peate piirduma ühe minutiga, pooleteise minutiga. et härra Pakk, äh, härra Pahk, palun. ja, fil-, fil-, fil- tank. suur aitäh ja suur tänu, härra volinik. kõigepealt tahaksin teid eriti tänada tunnustuse eest äh, ametiühingu liikumise, liikumisele ja sellele, et mainisite ära Euroopa sotsiaalset mõõdet. aga kuna mu aeg on juba peaaegu otsas, siis äh, konkreetselt äh, tahtsin puudutada ühtset, ühte teie prioriteetidest, nii-öelda kaasav kasv Äh, nii palju, kui mina aru saan, see tähendab ka turvalist tööhõivet, töökohtade tagamist ja Eurose võrgustik üheksakümne kolmandast aastast äh, on see loodud komisjoni poolt selleks, et äh, tagada mobiilsust tööhõives, see on äärmiselt tähtis vahend Euroopa jaoks tegemist on ka nõuandva asutusega, aga eelarve on äh, tõsiselt äh, vähendatud. härra volinik, kas te olete nõus selle äh, hinnanguga ja kas te olete olukorraga kursis? see on väga tõsine, eriti piiriregioonide jaoks ja sooviksin, et tagatakse, et selle programmi rahalisi vahendeid ei kärbitaks teretulnud on ka kommentaarid, mis te tegite tööaja direktiivi kohta ja selle kohta, mis te ütlesite konsultatsioonide osas sotsiaalpartneritega, aitäh. Uh, thank you very much and thank you, Commissioner, for suur tänu ja suur tänu, härra volinik, et tulite täna meiega neid teemasid arutama. kaks asja, komisjonis ja mujal ja ka nõukogus on arutatud äh, selle üle, et tuleb arvestada äh, väärtpaberiturgudega. me peame arvestama ka nendega, kes äh, eile saja tuhande inimesega, kes Brüsselis olid ja kes esindavad võib-olla miljoneid teisi, kes Brüsselis kohal ei olnud. Euroopa Liidu kogemus äh, on äh, muutunud kibedaks meie jaoks, seda ütles üks Iiri ametiühingu esindaja eile. ja ma arvan, et see on just see emotsioon, mida me kipume ignoreerima. missugune on teie ja teie peadirektoraadi äh, panus majanduslikku juhtimisse praegu nendes kuues ettepanekus, mis eile esitati, ma ei näinud mingisugust märki majanduslikest, sotsiaalsetest aspektidest. teine asi, mida tahtsin tõstatada, on üldhuvi sotsiaalteenused, nagu te võib-olla olete teadlik, olen ma selle teema raportöör. E, siin on tarvis teha päris palju asju sellega seoses, mida paljud on nimetanud sotsiaalse Euroopa tuumaks. ja siinkohal võib nimetada nii-öelda sektorite vahelist, erinevate huvigruppide vahelist ähm, rakkerühma teie peadirektoraadis, mis äh, püüaks äh, tagada muutuste läbiviimist selles valdkonnas. on päris palju aruandeid ja raporteid selle kohta, mida tuleb teha, aga tegevust ei ole. proua Linn ja siis härra proua Mohr. aitäh. mul on väga hea meel, et te rääkisite rakendamisest ja ka töötajate lähetamise direktiivist nõelavigastust puudutavad tööstusettevõtted sellega seoses ja ka pikaajaline hoolekanne, kas siin on olemas mingi käitumiskoodeks vanainimeste ärakasutamise, ekspluateerimise kohta roheline raamat samuti ja siis kas komisjon on mõelnud äh, kohustuslikku pensioni ja pensionile mineku ea üle paljud inimesed, vanemad inimesed tahavad töötada pikemalt, teha pikemalt sissemakseid oma pensionifondidesse ja tööaja direktiiv, mul on hea meel, et te olete optimistlik ja mul on hea meel, et te puudutasite eile ka elektromagnetväljade küsimust seoses MRI. Euh, aitäh et ähm, meie koosolekule tulite ja tahaksin esitada kolm küsimust. esiteks, te rääkisite uuest Euroopa Arengufondist, võttes arvesse juba praegust fondide arvukust, kuidas saaks ratsionaliseerida nende tööd, tõhustada vahendite jagamist kuidas neid kõige paremini koha peal kasutada ja meie partneritel on tihtipeale raskusi nendes kõiges orienteerumisega, et mi-, kuidas me saaksime seda kõike veidi tõhustada. teiseks, kuidas parem kasutada neid vahendeid koha peal, see on seotud ka Proharkani kommentaariga, Euroopal on väga palju olulisi poliitikaid, kuidas me saame neid muuta inimestele mõistetavamaks, selleks et Euroopa tõepoolest kodanikele läheneks? kolmas küsimus, milline võiks olla see globaliseerimise kohanemise fondi uus strateegia pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat? milliseid äh, arengusuundi näete selle fondi jaoks ja millised äh, oleksid teie edasised töösuhted naiste õiguste komisjoniga, meie kindlasti tahaksime ka globaliseerumise kohanemise fondi töö edasises korraldamises e, osaleda ja kindlasti ka e, see on osa sellest. nüüd veel üks sõnavõtt ja siis volinik saab vastata. E, aitäh jätkuks sellele, mida ütles härra Terossa, mis minu arvates on väga oluline ja mis mul on ka kirjas. kui teie esimene prioriteet on töökohtade loomine ja kaasava kasvu loomine ja see osutub edukaks, siis on tarvis tugevamat sidet majandus- ja tööhõivepoliitika vahel, mitte ainult Euroopa Liidu tasandil, vaid ka liikmesriikide tasandil. ma olin üllatunud eile, et ei olnud viidet tööhõivele ja meil on väga kitsas arusaamine majanduse arengust ja sanktsioonidest. kuidas teie kui käesoleva valdkonnast vastutav volinik tagate, et tööhõivest saab võti ja see muutub meie majanduslikus mõttelaadis kesksemaks? nii et äh, see on väga oluline, kui vaadata töötuid ja noori inimesi, kellega mina olen kokku puutunud töö kvaliteet ja sotsiaalne dumping, üks äh, reaktsioon on seoses äh, lähetustega, see on üks osa, aga on probleem üldisemalt. ma arvan, et on tarvis äh, laiemat raamistikku kvaliteetsete töökohtade loomiseks Euroopas ja sotsiaalse dumpingu vastu võitlemiseks, sest see nähtus järjest süveneb nii et äh, kaks tuhat üksteist äh, võiks olla aasta, kus me koos alustame uut arengut sel teemal. Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia ja Youth on the Move, paljud parlamendi ettepanekud on siin sees, aga kuidas see materialiseerub? see lipulaeva strateegia on nüüd olemas, aga tööprogrammis ma seda ei näe. Economic governance äh... majanduse juhtimine on äh, keskne teema minu äh, valdkonnas, Olli Rehni valdkonnas ja kogu komisjoni seisukohast. me oleme praegu faasis, äh, kus on seatud kahtluse alla euro tulevik, euroala tulevik ja me alustasime ka oma tööd sellega, et äh, majandus-rahandusliidu aluseid tugevdada ning samuti tugevdada Euroopa Liidu enese aluseid. ja see on praegu jätkuv töö. me oleme välja tulnud praegu kolme selleteemalise teatisega, kuid nagu ma ütlesin, on see praegu käigus olev töö, nii et see kõik jätkub äh, me tahame juhtida tähelepanu nendele tasakaalutustele, mis õõnestavad Euroopa Liidu stabiilsust ja mitte ainult äh, finantsvaldkonnas, vaid ka poliitiliselt. praegu ongi see mõistmine laienenud, me ei räägi siin ainult äh, eelarve puudujäägist, me räägime ka näiteks võlgadest ja see dokument, äh, mis valmis, äh, seal on tähelepanu juhitud ka ex-ante meetmetele, mitte ainult ex-post meetmetele. ja võite olla kindlad, et kui mina makromajanduse juhtimise aruteludes osalen, siis äh, teen kõik endast sõltuva selleks, et selgitada, kuivõrd oluline on ka tööpuudust arvestada. me ju teame, et see on üks tasakaalu puudumise faktoritest majanduses. paar nädalat tagasi osalesin Oslos ILO IMF-i kohtumisel ja seal tegemist oli esmakordselt sellise kohtumisega nende kahe organisatsiooni vahel, seda ei olnud kunagi varem aset leidnud. pärast teise maailmasõja lõppu, oi vabandust, me ei tohi teisest maailmasõjast midagi rääkida. kuid see oli siis nii-öelda ajalooline kohtumine, mida juhtis Dominique Strauss-Kahn ning ILO Äh, president. ja kui ma tagasi tulin, siis ma nägin, et ähm, äh, kolleegid äh, ECOFINis ei olnudki tegelikult selle kohtumise sündmustega eriti kursis. et ühelt poolt me peame arvestama seda, mis toimub tööturul, milli-, mis toimub selle täistööhõive, sotsiaalse kaasatuse eks-, valdkondadega ning samas ka makroökonoomika äh, eksperdid peavad üksteisega kõnelema selleks, et äh, üksteist paremini mõista. nii et see on pidevalt jätkuv töö, kuid samas ma ei leia, et tegemist oleks täiesti võimatu ettevõtmisega. kuna pühendumus on tegelikult olemas äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide osas, äh, kõik tahavad tõepoolest jõuda selle seitsmekümne viie protsendilise tööhõive tasandini ja siin ei ole tegemist mitte ainult tööhõive, tööturu äh, eesmärkidega, vaid äh, kõik sõltub ka sellest, kuidas äh, makroökonoom, makromajanduslikke poliitikaid kujundatakse ja kindlasti tahan sellel teemal ka edaspidi teiega aruteludes osaleda. nüüd, mis puudutab fonde, see uus EGF või uuendatud EGF, tahame muidugi kasutada äh, mineviku kogemust äh, selleks, et äh, mõningad puudused kõrva, kõrvaldada. ma ei loe mitte ainult ajalehti, mul on olnud ka kohtumisi hiljuti näiteks härra Portasega Strasbourgis, kes on raportöör selle globaliseerumisega kohanemise fondi osas ja ma olin täiesti nõus temaga, et Äh, isegi kui mõne aasta pärast kriis on möödunud, oleks hea, kui meil jääks see viiesaja äh, lävend äh, abikõlbulikkuse jaoks. isegi kui me jõuame väga jõuliselt töökohti loome, peame me siiski ennetama töökohtade kadumist siis, kui tootmist mujale ümber viiakse kui on mingisugused negatiivsed äh, kaubanduskokkulepete mõjud näiteks. ja meil peab jääma alles see võimekus EGF-i näol, sellepärast et äh, eelarvedistsipliini meetmed äh, võivad enda kaasa tuua tagajärgi näiteks suuremahulisi töökohtade kaotamist ja seetõttu oleks meil võimalik kiiremini sekkuda tõhusa instrumendiga. ja siis me saame selgelt näidata Euroopa Liidu lisaväärtust selles valdkonnas. just sellepärast äh, me praegu selle kallal tööd teeme, meil on veidi aega veel ja suur tänu teile ka teiepoolse panuse eest. nüüd aga erinevate juhiste vastuvõtmine, härra Hughes hiljuti tõi need äh, erinevad nõela, nõelavigastusega inimeste huvigrupid äh, ja see on tõesti oluline teema, jään äh, ootama ettepanekuid ja siis vaatame, kuidas edasi minna. nüüd käitumisjuhis, mis puudutab pikaajalise hoolduse osas peame arvestama siin demograafilist olukorda ja see on, see on täiesti uus valdkond komisjoni jaoks. kavatsen sellega üha enam tegeleda tulevikus ja hea meelega kuulsin, et Ungari ning Poola eesistujad samuti soovivad demograafiliste küsimustega süvendatult äh, tegeleda. siin on mitmeid põhjuseid, ma ei hakka siin äh, kõikidel peatuma, et miks me peame just äh, demograafiaga tegemist tegema, kuid osaliselt on see jätkuteemaks pensioniteemale ja see annab võimaluse tegeleda perepoliitikaga, tervishoiupoliitikaga, pikaajalise hoolduse küsimustega ja sellega, kuidas pikaajaline hooldus ning pensioniõigused on seotud. see on äh, samas võimalus ka töökohtade loomiseks, kuid äh, seda aspekti on juba tegelikult mainitud nii et demograafia on selgelt äh, üks äh, tõusvatest teemadest, äh, strateegiline teema. vastavalt Valgele raamatule puudutab see ka pensioniga ja ma saan aru, et on huvi selle vastu, et kas komisjon on juba midagi pensioniea osas otsustanud, me ei ole veel otsustanud, kuid me saame aru, et on surve pensioniea suurendamiseks, kuid me räägime siin äh, seaduslikust pensionieast ning tegeliku pensioniea vahel teeme vahet. ja kui me räägime siin võitlusest varajase pensioni ja ja vastu äh, siis äh, tegelikult äh, on vähem survet seadusliku pensioniea tõstmisele, nagu ma näen ähm, praegu aruteludest Prantsusmaal, nii et ühtset ettepanekut me kindlasti ei saa teha, sest pensionisüsteemi demograafiline olukord, tööturg, kõik on nii erinev liikmesriigiti, et ei ole pole keegi komisjonis püüdnud välja tulla ühtse lahendusega äh, pensioniea osas või mõne teise pensioni aspekti osas. võib-olla nüüd saame edasi minna küsimustega. Euh, aitäh, proua Grüni ja siis härra Toomas Mann. suur tänu mul on kaks küsimust. peaaegu alati loetakse Euroopa Sotsiaalfondi rakendamisest võitluses äh, vaesusega, kuidas aga täpsemalt kasutatakse neid vahendeid, tahaksin kuulda komisjoni käest. teiseks, palju räägitakse töökohtade loomisest ja võimalustest leida töökohta, aga kuidas on lood töökoha hoidmisega? tahaksin kuulda teie käest, kas on mingeid tööohutuse ja töötervishoiu alaseid algatusi, arvestades nüüd e, elanikkonna vananemist, kuidas hõivatakse vanemaealisi, puuetega inimesi ettevõtetes. me ootame eh, ka skeleti ja lihaskonna eh, haiguste kohta komisjonilt eh, vastavat dokumenti, me ootame vastust ka selle kohta, kuidas vähendada töökohtadel enesetappude arvu. suur tänu ja nüüd Toomas Mann ja pärast Kinga Künts. suur tänu. härra volinik Te rääkisite, et te olete sotsiaaldialoogi osalistega kohtunud. see on hea, sest algatusi tuleb välja töötada koos. aga kas te olete ka tähelepanu pööranud nendele, keda negatiivsed majandusolu, majandusolud eriti mõjutavad, näiteks äh, kaevandustöölised, kes tulid siia eile demonstreerima? muide, kaevandust läbirääkimiste äh, sulgemine on ette nähtud mitte enam kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks, vaid kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks ja kas on ette nähtud vahendeid äh, töötajate toetamiseks, kas te tunnete muret nende inimeste pärast, nendel inimestel ei ole mingit tulevikku? teiseks, te rääkisite, kui tähtis on arvestada demograafiliste muutustega, seostada erinevaid valdkondi rääkisite koostööst volinike Reeni ja Varniega rohelise raamatu väljatöötamisel pensionide kohta. aga kuidas läheneda nendele küsimustele noorte seisukohast, et, et põlvkondade konflikti vältida? tahaksin veel lisada, et mulle teeb head meelt see, et te olete ka ühe minu raporti ettepaneku äh, Äh, omaks võtnud, nimelt kahe tuhande kaheteistkümne, kaheteistkümnes aasta võib olla äh, mingile kindlale teemale pühendatud aasta. Põkin ka künts. suur tänu. Te võite kindlasti loota meie toetusele, sest meie soovime, et komisjoni otsustes oleks kajastatud ka sotsiaalne aspekt, kui äh, otsustatakse majandusjuhtimise küsimusi. majanduse taastamist ilma töökohtade loomiseta ei saa ette kujutada, tähtis on või isegi asendamatu on ka sotsiaalne dialoog. väga sageli unustatakse sotsiaalsed aspektid, see on nagu lõksu langemine ja ma tahaksin nüüd kuulda, kas volinik ka jälgib, kas liikmesriigid on valmis sotsiaalaspekte integreerima oma poliitikasse, kas nad on valmis sotsiaalpartneritega dialoogi pidama? ja veel üks punkt. eile toimusid konsultatsioonid romide küsimuses loomulikult peab olema meil mingeid kindlaid näitajad, mille alusel hinnata nende olukorda, me peame suunama ressursse nendesse piirkondadesse, mis on ebasoodsas olukorras ja me peame arv-, me ei tohiks ressursse killustada samuti on vaja positiivsete algatuste äh, elluviimise üle kontrolli ja järelmeetmeid. härra Clark, palun. suur tänu. tulen tagasi selle küsimuse juurde, mida ma kõigepealt esi-, esitasin. see puudutab VKE-de abi. muide, nemad annavad pooltele Euroopa Liidu töötajatele tööd. võib-olla te saate nüüd spetsiifiliselt rääkida meile ka VKE-dest. täna hommikul meie komisjon kiitis heaks toetuse EGF-i kaudu neljale ettevõttele, kes on kannatanud äh, globaliseerumise tõttu, aga muide, VKE-de äh, töötajate arv on, on kaugel viiesajast, aga samuti kannatavad nemad, kui, äh, kui kui mõned nende töötajad peavad suurtööstuse ümberpaiknemise tõttu äh, tööst ilma jääma. VKE-d kannatavad ka tohutu bürokraatia all, muide, aga hiljuti kiideti heaks kaks, kakskümmend uut õigusakti, mis täiesti ebaproportsionaalselt ahistavad VKE-sid, see oli Bovee raport. nüüd seitse kuud tagasi hääletasime me selle kohta, et tööaja direktiivist jääksid välja FIE-dena töötavad autojuhid. mind, tekst tuli uuele lugemisele, tekst pöörati pahupidi, palun mi-, mida kavatsete te teha VKE-de heaks ja millised on teie kohustused? proua Plum. suur tänu suur tänu härra volinikule, sest ähm, ta tuleb alati meie juurde, kui on vaja tähtsaid küsimusi arutada. tere tulemast jälle ja äh, te võite kindel olla, et mina toetan teie seisukohti pensioniea suhtes. aga praegu tahaksin ühel teisel teemal sõna võtta. minagi olin eile demonstrantide seas tänaval ja muide, minuga võttis ühendust üks rühm naisi, nad ütlesid, et nad on kriisi tõttu just sotsiaalküsimuste pärast mures ja eh, kuulasin teie sõnavõttu küll tähelepanelikult ära, aga ikka jäi mulle üks küsimus hingele, nimelt kuidas vähendada e, e, soolist diskrimineerimist, palgavahesid, mis tööturul ikka veel eksisteerivad. see peab muutuma prioriteediks ja samuti tuleb õigustiku e, kohaldamise kontrolli ehm, korraldada liikmesriikides. meil on vaja minu meelest mingit strateegilist seisukohta. suur tänu teid muidugi ei, ei imesta, et minagi tahan teile küsimusi esitada, see puudutab komisjoni arutelu majandusjuhtimise üle, sageli unustatakse, et majandus eh, on seotud ka töökohtadega, nüüd kas kolleegium, ma ei taha muidugi detaile kuulda, aga kas ikkagi on viidatud ka art-, Äh, aluslepingu artikli sada nelikümmend kaheksa või räägitakse ainult saja kahekümne ühest? kui ei, siis tuleb äh, seisukohti muuta. nüüd te olete osalenud arvamuste vahetuses äh, mustlusküsimuses ja te teate, millised seisukohad on volinik Redingil kuidas saaks olukorda täielikult muuta? Lissaboni lepingu artikkel üheksa annab meile võimalusi võim, uueks tegevuseks. kas eh, see arutelu majandusjuhtimise üle ei saaks eh, nüüd läbivalt eh, lä kõikidest valdkondadest kõnelda, lähtudes artiklist üheksa? minister Randjas rääkis äh, riigivõla vähendamisest, aga kuidas saaks eh, pensioni, pensionimakse koguda ja kuidas, kuidas kõiki neid küsimusi siis ühtselt lahendada? nüüd, kas on olemas mingisugune võimalus tööhõive suunistesse aktiivselt sekkumiseks? Merci. Uh, let me start with uh, one of the lubage, ma alustan ühest varasemast küsimusest, sest ma ei vastanud Eurose küsimusele. see tõesti on äh, oluline teema ja see on ka õige hetk selle tõstatamiseks, sest äh, praegu on periood, kus me varsti jõuame eelarve arutelude juurde ning ma arvan, et äh, ma võin loota siin teie toetusele, et komisjoni poolt äh, välja pakutud eelarve projektis sellega arvestada. tegemist on olulise komisjoni algatusega täpselt samamoodi algatused nagu Youth on the Move, mis on hästi finantseeritud. ja ka Eurose algatus selleks, et ära kasutada selle võrgustiku suutlikkust tunduvalt paremini kui varem. mis puudutab rahasid, Euroopa Sotsiaalfond, vaesuse vastu võitlemine, suutlikkus vaesuse vastaseks võitluseks tegemist on tõesti tähtsa teemaga ning Belgia eesistuja järgmisel kuul või tegelikult novembris äh, korraldab konverentsi, mis on eranditult pühendatud sellele teemale. ja ka mina osalen seal, kuulan väga hoolega, millest seal räägitakse, milliseid seisukohti inimestel on. me soovime tõsta Euroopa Sotsiaalfondi äh, nähtavust ja anda sellele selgem orientatsioon poliitika poolelt, et missuguseid projekte võib koostada. see on äh, tihedalt seotud ka näiteks äh, romidega. eile ma ei maininud oma ettekandes mingeid summasid, sest küsimus ei ole niivõrd summades, vaid äh, missuguseid projekte luuakse ja et kas äh, projektide tulemused on jätkusuutlikud, see tähendab, et äh, need tulemused avaldavad mõju ka pärast seda, kui Euroopa Liidu rahasid enam ei äh, eraldata. tarvis on olla leidlik ja uuenduslik, sest väljakutsed, mis meie ees on, on tõeliselt keerulised ja mõned ka täiesti pretsedenditud, kui vaadata Euroopa Liidu rahade ajalugu. eriti puudutab see just romidega seotud küsimusi. globaliseerumisega toimetuleku kohanemise fondist saab finantseerida väikseid ja keskmisi ettevõtteid, kui äh, globaliseerumine üldiselt näiteks äh, mingis piirkonnas äh, ulatub rohkem kui viiesaja inimeseni. nii et see võimalus on täiesti olemas ka praegu kombineerida töökohtade kaotamise mõju, aga ma arvan, et see on küsimus, mida on võimalik arutada eelolevates debattides ja ka parlament võib mängida siin oma rolli tulevase määruse koostamisel, millest ka VKE-d saavad kasu. ma käisin EUAPMedi konverentsil, seal räägiti VKE-dest, aga üheks võtmeteemaks oli ka sotsiaalne dialoog. ning äh, ma tulin siia konverentsilt äh, sektoraalse sotsiaalse dialoogi kohta ja seal oli mul võimalus välja tuua, kui oluline on VKE-de kaasamine sotsiaalsesse dialoogi. see on üks võimalus äh, sotsiaalse dialoogi enda parandamiseks. see peab jätkuvalt mängima keskset rolli majanduse juhtimisel ja Euroopa sotsiaalmudeli säilitamisel aga tõsi on ka see, et on teatud ähm, tasakaalustamatust, ka geograafilist tasakaalustamatust. oleme kuulnud seda erinevatelt äh, sidusrühmadelt, eriti ametiühingutelt, et uutes liikmesriikides näiteks sotsiaalne dialoog ei ole piisavalt tugev ning äh, tarvis oleks seda tugevdada, sest äh, sellel kõigel on tagajärjed näiteks sotsiaalse stabiilsuse seisukohast ja kõik see on ka seotud sotsiaalse dumpinguga, mille kohtamus eelmises küsimuste voorus. sotsiaalse dumpinguga on raske midagi eh, sel kujul ära teha, aga toetus sotsiaalsele dialoogile, seda me saame teha ning ka jätkuvalt teeme töökohtade jätkusuutlikkus on samuti teema, millele pöörame rohkem tähelepanu ning oleme alustanud ümberstruktureerimisega. Äh, lähiajal on oodata sellega seoses ka ettepanekut, sest äh, tegemist on valdkonnaga, kus osad küsimused kattuvad tööstuse eest vastutava voliniku äh, portfelliga ning äh, ümberstruktureerimine peaks mängima siin olulist rolli. aga meie jaoks oluline aspekt on siin just töökohtade säilitamine ja ülemineku sotsiaalselt äh, tundlik haldamine. tõsi on aga ka see, et mitte kõiki töökohti ei ole võimalik alati säilitada ja see puudutab teatud äh, hääbuvaid tööstusi, näiteks äh, kivisöekaevandus, kus äh, me peame ette nägema töökohtade teatud kadu tulevikus tulenevalt konkurentsipoliitikast, tulenevalt kliimamuutustega seotud arengutest. aga väljakutse on sellega toime tulla moel, kus näidatakse üles piisavalt tundlikkust ja tehtaks kõik endast olenev, et enamik töö kaotanud kaevuritest saaksid uue töökoha, saaksid ümberõppe ja kui vähegi võimalik, siis saaksid töökoha samas piirkonnas, kus nad töö kaotasid aga tegemist on regulaarse teemaga, mis tõusetub ikka ja jälle, te kindlasti teate, et see oli ka äh, volinike äh, kolleegiumi arutelude üks teemasid eile. ja majanduse juhtimine. volinik Reni kiri Reindessile, seda arutati ja arutasime seda asepeaminister Milkiga, kes pööras samuti olulist tähelepanu sellele kirjale. ja küsimuse kriisist väljumise kohta, et kas me peame tegema nii palju kui vähegi võimalik lühemas perspektiivis reformide rakendamiseks ja nii-öelda meetmed koondama kõik see perioodi algusesse või peaks rohkem pöörama tähelepanu selle protsessi jätkuperioodile, et majanduse taastumine oleks ikkagi jätkusuutlik ja et sellega arvestataks uue majanduse juhtimise struktuuri raames. arutame seda ka president Van Rompuyga lähiajal. ja on väga hea, et võimalus arutada tundlikul perioodil neid teemasid, aitäh! aitäh, sellega oleme oma töö lõpetanud äh, ja loodan, et meie arutelu teiega jätkuvad ja loodan, et vastavalt artiklile sada nelikümmend kaheksa seda teemat endiselt äh, käsitletakse. E-, esinaine tänab ka tõlke ja järgmisel nädalal täiskogul kohtume volinikuga jälle. ja kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal oktoobril on äh, komisjoni järgmine koosolek, aitäh!